Good afternoon, colleagues. tere päevast, kolleegid. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis päevakord on sellega vastu võetud. ja esimehe teadaandeid paar tükki keelte kohta ei ole horvaadi ja kaeli keelde täna, kaeli keelde täna tõlget ning kinnitame koordinaatorite soovitused, kõigepealt raportööride nimetamised, arvamuste koostajad Silvi Guillaume on nimetatud äh, raportööriks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 hääletame resolutsioon, Poola teemalist resolutsiooni. päevakorras ei ole ette nähtud selle teemalist arutelu. ja lisaks ei ole selge, mis kavatsused selle projekti taga on, ma lugesin selle läbi ja siin viidatakse komisjoni järeldustele algatada artikkel viie menetlusi Poola vastu artikkel viis, artikkel seitse ütleb kõneleja, näeb ette, et parlament peab võtma seisukoha nii või teisiti, kui on langetatud kvalifitseeritud häälteenamusega otsus. seepärast ma ei mõista, mikspärast täna peab meil olema see resolutsioon, äh, mis tuleb hääletusele kui äh, arutelu pole üldse kavas päevakorras, minu ettepanek on, et me võtame selle päevakorrast maha. ja selleks, et olukorda selgitada, Äh, uurida, kas äh, on mingisugune põhjendus selle teema tõstatamiseks ja igal juhul tuleb sellega tulevikus tegeleda. suur tänu. Äh, see, te pisut jõudsite ette, meil tuleb elektrooniline hääletus, hääletus toimub äh, koordineer-, koordinaatorite algatusel, et me saaksime minna täiskogule sellega. see on tehniline hääletus tegelikult. see võimaldab minna täiskogule meil ja see on menetlus, mida me peame järgima. arutelu ei ole just sellepärast. ja seepärast see jääb sellisena päevakorda ja hääletame ilma aruteluta kas äh, see on selge? jah, ja see on elektrooniline hääletus ja teid aegsasti ka juba teavitati sellest, nagu ka teisi, teisi fraktsioone. täisarutelu toimub äh, täiskogul loomulikult. tänan selle küsimuse tõstatamise eest, loodetavasti sai asi nüüd selgeks. ja nagu öeldud, äh, elektrooniline hääletus, millest te rääkisite, toimub kell seitseteist null null ja siis üheksateist nelikümmend viis ühine libe ja EKONi koosolek järgneb sellele. Äh, delegeeritud ja rakendatud aktid. Äh, liikmed on kursis sellega, et ühine koosolek koos EKONiga kaheksateist nelikümmend viis kuni kakskümmend null null siin me arutame kolmekümnenda detsembri kaks tuhat seitseteist äh, otsust delegeeritud õigusaktide kohta. Need, sellised teadaanded siis. The... ja läheme nüüd esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on punkt kolm. mul on väga hea meel tervitada siin volinik Kingi, kes tutvustab meile seda teemat ja sissejuhatuseks tuletaksin meelde, et volinik King ja volinik Avramopoulos teisel juunil kaks tuhat seitseteist teavitasid äh, oma kavast äh, kutsuda kokku kõrgetasemeline ekspertgrupp, mis tegeleb radikaliseerumisega. see algatus vastas äh, komisjoni kõikehõlmavale hinnangule, mis puudus julgeolekupoliitikat, mida volinik King tutvustas libekomisjonis seitsmendal septembril kaks tuhat seitseteist, vastavalt Saksamaa ja Prantsusmaa ettepanekutele, mis puudutasid Euroopa Keskust, mis tegeles ennetuse ja deradikaliseerumisega, mida tutvustati siseministrite nõukogule kahekümne seitsmendal märtsil kaks tuhat seitseteist. pärast seda teadaannet komisjoni talu-, talitused kutsusid kokku kõrgetasemelise grupi, mis esindas, esindab liikmesriike, Euroopa Komisjone ja vastavaid Euroopa Liidu talitusi, kaasa arvatud RAN ning samuti EAS ning samuti terrorismivastase võitluse koordinaator. libe komisjoni sekretäriaat on osalenud nendel kohtumistel vaatlejana. pärast lühi-, pärast kolme kuud äh, see rühm äh, Äh, jõudis otsusele koostada vaheraport ning täna on volinik King meie ees selleks, et tutvustada peamisi järeldusi ja soovitusi. tahaksin äh, liikmete tähelepanu juhtida selle poliitikavaldkonna olulisusele ning Euroopa Parlamendile selles valdkonnas läbi varasemate täiskogu arutelude ettepanek ja ettepanekute meie õigusloomelises töös. tuleb äh, rohkem edast-, eda-, edendada koordineerimist ja koostööd kõigi sidusrühmade vahel ja nüüd ma annan sõna volinik Kingile sõnavõtuks uh,. Thank you, chair. suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, tere päevast, tänan selle võimaluse eest teiega mõtteid vahetada selle üle, kuidas võidelda radikaliseerumisega ja eriti rääkida siis kõrgetasemelise ekspertrühma tegevusest, mida te, mille loomisest te hetk tagasi rääkisite. ma arvan, et koos oleme teinud olulisi edusamme võitlemaks terrorismiga viimastel kuudel ja aastatel. oleme parandanud info jagamist, oleme kahandanud seda ruumi, kus terroristid suudavad meid kahjustada. oluline osa meie tööst selle väljakutse kontekstis on jõuda juurteni, põhjusteni, mille küsimus on, miks inimene sageli, inimene, kes on sündinud ja kasvanud Euroopas, siin, miks ta, see inimene valib ekstremistliku ja vägivaldse tee? on palju algatusi olnud selles valdkonnas radikaliseerumise tervi-, teavitamise võrgustik, ma arvan, on äh, suurepäraseid tulemusi saavutanud selleks, et äh, praktikuid, õpetajaid, vanglaametnikke, sotsiaaltöötajaid teavitada, aga peame jätkama, tuginedes nendele alustele, mis on olnud edukad. peame olema ka kaasavamad, kaasama teisi sellesse töösse, kaasa arvatuid äh, poliitikuid ja uurijaid mõned äh, on öelnud, nagu esimees ka ütles, et võiksid olla uued struktuurid selle töö koordineerimiseks, nagu näiteks Euroopa Liidu radikaliseerumise vastase võitluse keskus. ja seega sellel taustal äh, lõimegi eelmisel aastal oma ekspertrühma, mis on nüüd valmis saanud vahearuandega detsembrikuus seda on tugevalt toetatud äh, nõukogu poolt, siin on ambitsioonikad soovitused, siin pakutakse välja, kuidas tööd edasi jätkata. pärast äh, jaanuari Julgeolekuliidu eduaruannest, mille võtsime vastu eelmisel nädalal, tahtsin äh, siin varakult anda teile uusimat teavet selle kohta, millised on peamised aspektid ja soovitused selles vaheraportis, mille ekspertrühm on koostanud. ja soovime ühtlasi kuulda teie nägemust selle kohta, kuidas kõige paremini edasi liikuda. üldine teema, mis läbib kõike, on see, et meil on vaja jõulisemat Euroopa Liidu tasandi suutlikkust selleks, et toetada liikmesriike radikaliseerumisega võitlemisel tugevamat analüüsi on vaja, teadusuuringuid, koolitust, äh, suuniseid, äh, suutlikkuse ülesehitamist ning samuti väliskontakte. vaja on tõhustada samuti koostööd erinevate algatuste ja osapoolte vahel, kes selles vallas tegutsevad, selleks et parandada analüüsi ja teadusuuringute tegevust ning ning tõenditepõhiseid poliitikaid välja kujundada. kõrgetasemelise ekspertrühma soovitused rõhutavad äh, mõningaid peamisi väljakutseid meie ees. kõigepealt vanglate osas. vanglad võivad mõnikord äh, olla kasvulavaks radikaliseerumisele. tegemist on suretud vanglakeskkonnaga ja kurjategijad võivad olla äärmiselt haavatavad mm, mõjutamisele ning mõnikord ka värbamisele. soovitused näevad ette et kasvavat infovahetust ekspertide vahel, tuginedes äh, konkreetsetele kogemustele, mis on võitluses radikaliseerumisega vanglates ning samuti äh, teadusuuringute tulemused rehabiliteerimise ning äh, taasintegreerimise kohta, kõik see, mis meil on liikmesriikides juba olemas. samuti on oluline parimaid tavasid vahetada koolituse osas ning ka selles osas, kuidas märgata esimesi radikaliseerumise märke vanglakeskkonnas. komisjoni poolelt äh, soovime äh, tugineda ametivõimudele, äh, radikaliseerumise võrgustikule, töötame koos Bulgaaria eesistujaga ning muidugi ka Euroopa erinevate vanglaorganisatsioonidega. me korraldame konverentsi veebruari lõpul, kus osalevad kohtunikud, prokurörid, vangla ja katseaja spetsialistid, kes äh, siis jaga-, jagavad parimaid tavasid ja arutavad, mida saaks rohkem teha Euroopa Liidu tasandil selleks, et toetada selle valdkonna projekte, kaasa arvatud rahastamise läbi. me kavatseme ka toetusi anda selles valdkonna äh, justiitsprogrammi kontekstis ning äh, vastava koolituse kontekstis radikaliseerumise võrgustik äh, korraldab samuti üritusi selle valdkonna spetsialistidega selleks jällegi, et jagada parimaid äh, tavasid, üksteiselt õppida. Nad teevad koostööd erinevate organisatsioonidega, no nagu SE, Euroopa, Euroopa kohtukoolitusvõrgustik äh, või teised. kõik need jätkuüritused, nende eesmärk on on paremini ajakohastada suuniseid võitlemaks vägivaldse radi-, radi-, radikaalse radikaliseerumisega. Äh, puudutatud, puudutame erinevaid teemasid, riskihinnangut näiteks ning äh, usujuhtide rolli vanglates. me uurime samuti, kas oleks võimalik vabatahtlik Euroopa ülene spetsialistide vaheline programm, vastastikuse hindamise programm luua. selleks, et liikmesriikide eksperdid võiksid hinnata vastastikku, kuidas äh, liikmesriigid äh, saavad nende väljakutsetega hakkama, ehk siis milleks on siis radikaliseerumine vanglates. raportis keskendutakse samuti väljakutsele, milleks on laste aitamine, kes äh, kasvavad üles radikaliseerunud keskkonnas. konfliktipiirkondadest tagasipöördujate teema on õigustatult äh, liikmesriikides diskussioone tekitanud, kaasa arvatud äh, selle seos kriminaalõigusega, laste kaitse erivajadustega. oleme ka siin mõtteid vahetanud üle viie tuhande välisvõitleja kohta, kes on Euroopa, kes Euroopast on äh, lahkunud ja mõned ka tagasi pöördunud. ning äh, samuti on suur arv lapsi, kes on kas reisinud või sündinud Iraagis ja Süürias ja kes on äh, tõelisi traumasid läbi elanud, hukkamisi, karistusi ning mõningatel juhtudel on olnud ka sunnitud ise läbi viima vägivallategusid. kui me, me tahame aidata tagasipöörduvaid lapsi, see on suur väljakutse, mida kindlasti tuleks, tohiks alahinnata ja nagu meie raport soovitab, tahame võrdlevat analüüsi läbi viia olemasolevate lähenemiste vahel liikmesriikides hinnata riske ja vaadelda, millised on nende laste spetsiifilised vajadused. vaheraport rõhutab ka seda, kui tähtis on ühiselt töötada, see puudutab kõiki erinevaid teenistusi, lastekaitse, haridus, tervishoiuteenused ja tahame siin mõtteid vahendada liikmesriikidega, kuidas kõige paremini läbi viia sellist ühistööd. koos RAN-iga soovime korraldada kevadel konverentsi, mis on suunatud just lastest tagasipöördujatele. ja ma te-, me teame, et Euroopa Parlament võtab seda teemat samuti väga tõsiselt ja sellel nädalal osalen seminaril, mis samuti tegeleb džihaadi konflikti aladelt tagasipöördunud lastega vahearuanne kutsub samuti üles äh, ambitsioonikamaid Euroopa struktuure üles ehitama. ja mina arvan, et me peame tõhustama tööd äh, valitsuste, poliitikute ja eesliinil tegutsejate vahel, kes on tegelikult olnudki RAN-i töö vundamendiks. me räägime Euroopa Liidu suutlikkuse tõhustamisest selles vallas ja see on kindlasti oluline. aast-, terve selle aasta jooksul meie ekspertrühm hakkab uurima detailsemalt, kuidas neid eesmärke täpselt saavutada. meil on ka muid prioriteete, nagu näiteks ideoloogia, polariseerumine radikaliseerumise välismõõde, kommunikatsioon ning äh, internetipropaganda, kuida-, haridus, sotsiaalne kasu, kaasatus, kõik selleks, et võidelda radikaliseerumisega. üheksandal veebruaril korraldame kohtumise liikmesriikidega, arutamaks, kuidas seda kõike edasi viia ning võtmaks vastu terve aasta tööprogrammi. üks äh, konkreetsem teema veel meie raport rõhutab terrorismivastase võitluse propaganda aspekti. Euroopa Liidu internetifoorum on olnud raamistikuks, kus saame teha tihedat koostööd internetiplatvormidega, liikmesriikidega, sest et levitada sellist materjali internetis ning pakkuda ka alternatiivseid narratiive. internetifoorum kolmandat korda eelmisel detsembri ministrite kohtumisel arutasime seda juba ja kindlasti oleme teinud edusamme. aga tee on veel pikk. detsembrikuisel mõttevahetusel kutsusime internetioperaatoreid tõhustama oma tööd sisu eemaldamisel, kiiremal eemaldamisel parema, kutsusime üles paremale koostööle korrakaitseorganitega, Interpoliga jagama rohkem äh, suured ja väikesed platvormid omavahel, toet-, kutsusime üles toetama väiksemaid platvorme selleks, et peatada eemaldatud sisu tagasitulekut ning et automaats-, automaatse tuvastamise võimalusi tõhustada. aruandlus, äh, indikaatorid selleks, et paremini mõõta edusamme erinevate eesmärkide saavutamisel näiteks see, kuidas automaatne tuvastamine toimub äh,, andmebaasi äh, hash'is andmete taassisestamine, see toimib ning äh, väikesed keskmise suurusega platvormid, jällegi väga oluline. detsembris arutasime kõiki neid teemasid, see oli väga tulemuslik ja nende arutelude valguses arutame, kas ja sel-, ja kui, siis milliseid samme tuleks edaspidi astuda. meie tegevus internetis, see ei keskendu mitte ainult propagandavastasele võitlusele, aga pakkuda, meie mõte on ka välja pakkuda positiivsemat lugu, kodanikuühiskond on selleks kõige kohasem selleks, et haavatavad isikud ei valiks vägivaldset ekstremismi ideed, enne kui on liiga hilja. detsembris kaks tuhat kuusteist äh, kodaniku, algatasime kümne miljoni eurose eelarvega äh, kodanikuühiskonna projekti. meil on Facebook, Google, Twitter. oleme aidanud äh, tervet rida üle ühte kahtesadat kodanikuühiskonna organisatsiooni läbi mõtlema, milliseid digioskusi neil oleks vaja selleks, et neid alternatiivseid narratiive edastada. meil oli nüüd ka esimene ettepanekute kogumine kuus miljonit inimest, eurot, see lõppes nüüd paar nädalat tagasi. ja nüüd me näeme uut tsüklit algamas selles veebipõhises äh, vastunarratiivi töös. kindlasti jätkame parimate tavade väljatöötamist samuti vastumeetmete osas. ja need ähm, vastupidised sõnumid, ma arvan, et see on sama suur äh, väljakutse kui terroristliku propagandaga võitlemine online. on võimalik äh, hinnata, kui palju sisu eemaldatakse ja kui kiiresti, aga veel raskem võib olla mõõta, milline mõju on vastupidiste sõnumite levitamisel. siiski me arvame, et see on väga oluline, et me jätkuvalt pakume välja alternatiivseid narratiive haavatavatele rühmadele ja muidugi peavad need olevat siis ka õi-, olema õiged narratiivid. vaatamata väljakutsetele näeme, et see töö tasub ennast ära, erinevad äh, sidusrühmad on oma jõud ühendanud, see on väga tervitatav ja ma arvan, et see on nii et kokkuvõttes äh, ma tervitan seda ambitsioonikat ja jõulist raportit, mille koostas eksperdirühm, kus tunnistatakse olemasolevaid eks- äh,, lahendusi nagu RAN ja, ja teised Äh, nad rõhutavad, et on oluline koos edasi tegutseda ning äh, et Euroopa Liit suudab ja peab Euroopa tasandil toetama liikmesriikide jõupingutuse, jõupingutusi ning äh, kohapeal tegutsejate jõupingutusi, nagu ka väga paljudes teistes valdkondades, kus koos töötades saame tõepoolest edusamme teha, nii palju siis minu poolt ja ootan nüüd teie seisukohti. Uh, suur tänu, volinik. alustagem küsimustega selle ülevaate kohta. kõigepealt Roberto Metsola, palun. suur tänu, esimees. suur tänu, volinik King. aitäh siia tulemast olen nõus, et liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid on tõesti suurepäraselt äh, parandanud äh, kodanike turvalisust, oleme vastu võtnud tähtsaid seadusandlusi, mis tasuvad ennast ära. pärast viimase aasta rünnakuid tuleb meil hoolitseda selle eest, et äh, et need ei külvaks viha ja sallimatust meie ühiskondades, see tähendab seda, et meie ühiskonnad satuksid terroristide kätesse ja neil oleks võimalik veelgi jüngreid värvata. me teame, et on terroriste, mis on Euroopa Liidu kodanikud, elanud Euroopas, siin üles kasvanud ja radikaliseerunud nii et me toetame tugevamat lähenemist radikaliseerumise vastases võitluses. meil tuleb välja juurida viha külvajad äh, nii meie ühiskondades kui ka online platvormides. meil tuleb võidelda nende nõndanimetatud välisvõitlejate vastu ja me peaksime tõesti vaatama täpsemalt neid põhjusi, miks inimesed radikaliseeruvad kui me räägime internetis radikaliseerumisest, siis ma olen täiesti nõus, et äh, tuleb võidelda äh, terrorismi külvamise vastu internetis meil tõesti tuleb üles leida ja maha võtta need internetileheküljed, kus levitatakse vihakõnet. see kehtib just äh, noorte ja eriti haavatavate ühiskonnarühmade juurde peale selle tuleb võidelda ka terrorismi narratiivide vastu, eriti just internetis. ei piisa sellest, et me võtame maha internetilehed, vaid meil tuleb ka inimestele selgeks teha, mis on tagajärjed. ja tõesti tähtis on tagada võimalikult palju informatsiooni olemasolu selleks, et võidelda terrorismi vastu ja näidata, mis on terrorismi tegelik äh, pilt, nii et meil tuleb tõesti erapakkujate, eraettevõtetega koostööd teha nii et see töö, mida tehakse RAN-is ja ka selles kõrgetasemelises komisjoni töörühmas on tõesti ülitähtis me ei tohi lubada tekkida olukorral, kus noored ei usu meie ühiskonna tulevikku ja sellepärast nad arvavad, et äärmuslus on ainus võimalus ja see lootusetus või äh, äh ka äh, lootuse puudumine ja harimatus on need põhjused, mis levitavad radikalismi. nii et tõesti, meil tuleb nende küsimustega tegeleda. ma loodan, et töörühma muude dokumentidega saame me ka tutvuda, et me saaksime mõelda, mida me saaksime veel teha lisaks sellele, mida me oleme juba ära teinud radikaliseerumise vastases võitluses. aitäh, järgmisena Birgit Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide hulgast. aitäh, aitäh selle ülevaate eest olen nõus sellega, et kui me räägime radikaliseerumisest vanglates äh, ja pagulaslaagrites ja Saksamaal selle kohta viidi ju ka uuring läbi, et siis äh, just äh, usujuhid mängivad väga tähtsat rolli ja me peame vaatama, kuidas seda kõike tasakaalustada. aga me peaksime vaatama ka, milline on olukord lõimimisega siin öeldakse, et võib-olla inimesed radikaliseeruvad sellepärast, et nad ei tunne, et nad oleksid osa ühiskonnast, neil ei ole korralikku haridust, neil ei ole võimalust leida tööd. aga see pole alati nii. meil on inimesi, kes mitte ainult ei olnud sündinud mõnes meie liikmesriikides, vaid juba nende vanemad olid sündinud mõnes meie liikmesriikidest, neil oli äh, ühe liikmesriigi pass taskus, aga sellegipoolest äh, vaadatakse neid kui välismaalasi. ja toon näite isiku kohta, kelle vanemad olid siin sündinud, elanud, tema ise ka ja äh, kui tema käest küsiti, et mis te arvate viimastest presidendi tegudest äh, Saksamaal, siis ta ütles, et Steinmeier, et mis, ta ei ole ju midagi teinud, aga siis öeldi, küsija ütles, et ei, ei, ma mõtlesin Erdoani. see on meie ühiskonna probleem, inimesed elavad siin juba kaua, nad on integreerunud, aga neid vaadatakse ikkagi kui välismaalasi, nii et isegi korraliku haridusega ei tunne sa ennast osana ühiskonnast ja see võib olla ju ka üks põhjuseid, miks inimesed radikaliseeruvad ja üritavad ka teisi radikaliseerida. kui me räägime lastest, kes on üles kasvanud Süürias või Jeemenis ja ka teistes riikides, siis tuleb täpselt vaadata, mis toimub. kas nad kasvasid lihtsalt üles radikaliseerunud ühiskonnas või kas neid on koolitatud terroristideks äh, äärmuslasteks ja peame mõtlema, mida meie saaksime teha selleks, et nende vaateid elule muuta, kuidas nende perekondi toetada ja kuidas rääkida ka teiste riikidega ning kogemusi vahetada, sest me teame, et on riike, kus kasutatakse lapssõdureid selleks, et me saaksime siis nende riikide kogemustest õppida. ja viimane punkt Euroopa Liidus räägitakse julgeoleku ja kaitseolukorra tugevdamisest. mina arvan, et üks põhjuseid, miks ähm, kolmandatest riikidest on nüüd Euroopa Liitu tulnud sõja ja terrorismi oht, on see, kuidas meie suhtume kolmandatesse riikidesse kas teie teenistused või siis ka välisteenistus ja liikmesriigid üritavad välja selgitada, kuidas meie tugevdame demokraatiat, rahu ja tõelisi partnerlussuhteid teiste riikidega ja kuidas see tegevus pikaajaliselt võiks aidata olukorda parandada. aitäh, järgmisena proua Stevens, palun, ECR fraktsioon. aitäh kõigepealt suur tänu volinik Kingile tema sõnavõtu eest ja kokkuvõtte eest selle kohta, mida on ära tehtud. see on väga tähtis töö. minu küsimus on järgmine. kuidas Euroopa Liit saaks sotsiaalmeedia ettevõtetega nagu Facebooki ja Twitteriga koostööd teha selleks, et nemad aitaksid meie, meid võitluses radikaliseerumise vastu. ma arvan, et meil on vaja teatud juhiseid selleks, et me saaksime tagada arvamusevabaduse ja ka demokraatlikud põhiõigused tõesti väga raske on seda tasakaalu saavutada, aga teiselt poolt olen teiega täiesti nõus ja toetan teie võitlust terrorismi ja radikaliseerumise vastu, aga sotsiaalmeedia on minu jaoks tähtis küsimus, ma tean, et USA-s kongress otsustas äh, et tuleb tõesti nii-öelda käed külge lüüa, sellepärast Äh, vastupidi, just eemale hoida, sellepärast et internetiettevõtted tegutsevad äh, teistmoodi. mina arvan, et parlament peaks olema kaasatud ja ei tohi jätta seda küsimust ainult ettevõtete kätte. peale selle, kas teil on mingit ülevaadet ka öö, äh, heade kogemuste kohta liikmesriikides, et mida tehakse seal selleks, et me saaksime üksteiselt õppida? üks tähtsaid probleeme, mis meil on, on see, et meil on küll häid mõtteid. mõned neist ei toimi, aga meil tõesti peaks olema ka võimalik saada ülevaade sellele, mis äh, võtted toimivad ja et me saaksime siis keskenduda just nende kasutamisele ja levitamisele aitäh, ma tean, et väga paljud kolleegid räägivad sellest nii-öelda interneti mahavõtmisest ja äh, ja ettevõtetest, internetiettevõtetest ja nendega seotud narratiividest. võib-olla volinik võiks selgitada, et milline on olukord, sest see tegelikult äh, puudutab tõesti natukene ka praktikat, see puudutab ka natuke volinik Jourova tegevust. väga hea oleks saada ülevaade selle kohta, milline on asjade seis ja väga paljud meist tegelikult ei tea, mis on tehtud, nii et võib-olla te oskaksite siis selle kohta ka meile väikese ülevaate anda järgmisena Alde ja proua Vikström, palun. aitäh, suur tänu, volinik, et olete nõus meiega pärastlõunat veetma, see on alati väga huvitav ja kasulik ja aitäh, et äh, vastasite ka minu küsimustele, mis teile natukene aega tagasi edastasin. tegemist on küsimusega, millega kõik meist peaksid tegelema, nagu ka kolm Euroopa Liidu institutsiooni. ka mina tahtsin küsida äh, selle kohta, et äh, milline on siis asjade seis meie äh, enda võitluse seisuga radikaliseerumise vastu. mis on see lugu, mida meie jutustame? mina ka leian, et radikaliseerumine on küsimus, millega tuleb tegeleda rohujuure tasandil. olen veendunud, et liikmesriikides on väga palju tegevuskavasid, mis toimivad hästi ja et liikmesriigid peaksid seda omavahel jagama, samamoodi nagu ka kogukonnad. me ei tohiks liiga palju aega investeerida ja raha investeerida äh, ratta uuesti leiutamisse käisin Mehhelenis natukene aega tagasi. ja tegemist on siis linnaga Belgias, kus väga pikalt äh, radikaliseeriti inimesi, nad läksid võitlema aga seal on väga palju ära tehtud, see on suurepärane töö, me kõik teame Mehhelenis, see on suurepärane näide ja ma tõesti tahaksin ka ise näha sellist süstemaatilisemat analüüsi heade kogemuste kohta, selleks et me saaksime ka täpselt vaadata, kuidas seda tööd liikmesriikide vahel ära jagada. tihti räägitakse ka sellest, mis toimub internetis, nagu see oleks midagi väga erilist aga kas tegelikult pole tõsi see, et mis on põhimõtteliselt nii-öelda tavaelus illegaalne, on ka internetis illegaalne? me oleme sellega ka siin komisjonis tegelenud, paar aastat tagasi ju tegelesime sellega, mõne jaoks on võib-olla tõesti juba väga palju aega möödunud, aga see oli kõigest paar aastat tagasi. nii et tõesti väga palju propagandat Äh, on ka tavaelus ja samamoodi ka internetis, nii et tõesti, kui midagi toimub internetis, siis seda tuleks vaadata täpselt samamoodi nagu siis, kui see toimuks näiteks tänaval. ja mul on veel üks lühike küsimus, mis puudutab kolmandates riikides äh, nii-öelda algpõhjuste võitluse vastu, et kui seal on mingi äh, ühenduslüli, et kas me saaksime ka selle äh, nüansiga tegeleda ja veel kord aitäh selle väga informatiivse ülevaate eest. aitäh, järgmisena proua Koomes, palun. suur tänu, volinik. ka mul on väga hea meel, et tulite täna siia ja et üleüldse olete valmis nii tihti meie ees käima. ja aitäh ka selle väga struktureeritud ülevaate eest. minu küsimus puudutab seda, mida te väga õigesti välja tõite, religiooni roll radikaliseerumisele vanglates ja mitte ainult vanglates. tõesti, religioon äh, mängib väga tähtsat rolli Äh, aga liikmesriikides me näeme, et kohalikud omavalitsused tihti ei ole üldse teadlikud sellest, äh, mis toimub ja siin mainiti ka juba rohujuure tasandit. vaatan, mis toimub minu koduriigis. kohalikele omavalitsustele äh, pakuvad nüüd vahendeid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, et nad rahastaksid mošeesid ja mošeedega seotud äh, erinevaid projekte. ja inimesed suhtuvad neisse sõbralikult ja nad tegelikult ei saa päris täpselt aru, mis võivad olla sellise raha vastuvõtmise äh, tagajärjed. et kas liikmesriikides teadlikkust tõstetakse ka kohalike omavalitsuste tasandil nendes küsimustes. ja tahaksin ka teada, et mida arutati nende tasandil ähm, siis, kui raporteid koostati, mõtlen siin segregatsiooni vanglates, jah, ma tean, et äh, väga paljudes liikmesriikides vanglad ja pagulaslaagrid on nii-öelda radikaliseerumiskeskused, on liikmesriike, kus öeldakse, et selline segregatsioon, eraldamine on väga ohtlik äh, sest niimoodi satub üha rohkem inimesi äh, vastastikku radikaliseerumisega. aga on ka eksperte, kes ütlevad täpselt vastupidist. et, et segregatsioonist ei ole mitte mingit kasu, eriti kui me soovime mõista, mis nende inimeste peades toimub. nüüd liikmesriigid need äh, Euroopast pärit võitlejad, äh, kes on läinud kolmandatesse riikidesse võitlema, riikidesse, mis on väga vaesed, Iraak, Süüria, kui nende inimeste üle kohut Äh, peetakse just nendes riikides, kuhu nad on läinud väljaspoole Euroopa Liitu, siis arvatavasti mingit äh, kohut ei toimigi või see kohtuprotsess ei ole õiglane. ja eriti, mis saab näiteks lastest, kes on seal kohtu alla seatud. nüüd radikaliseerumise ja terrorismivastane võitlus internetis. Te ütlesite täiesti õigesti, et meil on siin vaja äh, nii-öelda õiget sõnumist, meil on vaja eksperte, lingvistilisi eksperte, äh, ma ei mõtle siin Euroopa keeli, mõtlen keeli, mida räägitakse seal, meil on vaja islami eksperte, kes oleksid võimelised nii-öelda õige sõnumi edastama, sellise, mis ei pöörduks meie vastu. ja kas see peaks olema ka Euroopa Liidu ülesandeks äh, liikmesriikide toetamisel? ja lõpetuseks suurte tehnoloogiaplatvormide töö radikaliseerumise terrorismivastases võitluses on olnud väga nõrk. ja ma ei mõtle siin mitte ainult Äh, pühasõdalaste sõnumit, äh, vaid äh, üleüldiselt ka paremäärmuslikke sõnumeid. ja ma ka ise olen kaevanud inimeste pärast, kes on minu kohta väga õudseid asju avaldanud. tegemist on väga õudsete inimestega ja ma ei ole mitte mingit vastust saanud. aitäh teile, proua Komes! härra Ademov, palun aitäh! aitäh, mul on kaks küsimust teile. kõigepealt olen täiesti nõus sellega, et eh, osad vanglad on radikaliseerumise kasvulavaks, eriti just eh, islamiusku inimesed, aga kas on ka teisi kohti, kus midagi sarnast võiks toimuda, sest vanglad ilmselgelt ei ole ainsad kohad. ja siis on mul veel mõned küsimused. kas teil on äh, mõtteid selle kohta, mis toimub äh, mošeedes, äh, islami usukeskustes? kuidas seal teenistusi läbi viiakse, mida seal räägitakse. kas te olete sellest teadlikud? ja veel üks küsimus. terrorismi vasta- äh,, radikaliseerumise vastane võitlus. kas te olete äh, rääkinud islami kogukonna juhtidega liikmesriikides? kui me nendega ei räägi, siis nad ei ole ka osa meie meeskonnast ja seega ei saaks me ka edukalt võidelda radikaliseerumise vastu. aitäh. aitäh, härra Depree, palun. tänan. ja tänan volinik Kingi tema järjekiideva esinemise eest meie komisjonis ja tema sõnavõttude sisu eest, samuti kaks küsimust, härra volinik. lugesin vahe raportit, mille koostas kõrgetasemeline ekspertrühm. siin olid head soovitused, et tuleb hinnata, tuleb jagada parimaid tavasid ja nii edasi, see on vajalik kõik. aga üks küsimus on mul siiski olulisem kui teised. tagasipöördujad tulevad tagasi Euroopa Liidu erinevatesse liikmesriikidesse või ka mitte, sest liikmesriikide poliitika ei ole sugugi mitte sama tagasipöördujate suhtes ja nende terroristide suhtes, kes on Süürias, Iraagis või laste suhtes. kas liikmesriigid arutavad seda omavahel, et üritada ühtlustada oma seisukohti? sest küsimus ei ole mitte ainult igas üksikus liikmesriigis, see võib muutuda kogu Euroopa Liidu probleemiks, on, mainisite neid sadu lapsi, kes pöörduvad tagasi, mõned nendest on juba noorukid, mõne aasta pärast saavad nendest mehed kui nad on radikaliseerunud, aga kas me, kuidas me seda teame, kas nad võiksid radikaliseeruda, ainult see riik, kes neid vastu võtab, võib seda teada. ma tean, et see on äärmiselt äh, tundlik teema, kuid aga esiteks, kas liikmesriigid üritavad ühtlustada oma positsioone ja teiseks, austades isikute põhiõigusi loomulikult, ma ei taha, et hakatakse inimesi süüdistama, kellel ei ole midagi ette heita, aga siiski on ju tõenäoliselt midagi ühist nendel kõigil Äh, või et liikmed saaksid või liikmesriigid saaksid äh, siiski omavahel mingisugust koostööd teha. Äh, noored radikaliseerunud isikud on üks asi, me kuulis-, kuulsime hiljuti terrori-, kuul-, üks Belgia volinik, üks, kes käis, e-, Saad Amrani käis esinemas terrorismivastase võitluse komisjonis, kes seletas meile, et on ka kultuuriline ja usuline mõõde radikaliseerumise juures et kui me Euroopa Liidu territooriumil võimaldame äh, jätkuda sellistel kõnedel, kui me juba algselt välja ei juuri seda, mille, millest toitub radikaliseerumine, näiteks Maroko kuningas, ma nüüd ei ütle, et me peaksime, äh, me ei saaks asju täpselt võrrelda, aga Maroko kuningas näiteks äh, lõi imaamide koolitusasutuse, Marokos on nüüd keelatud teosed, kus väljendatakse radikaalselt islami tõlgendust, ma ei taha nüüd öelda, et meie peaksime tsensuuri hakkama rakendama, aga siiski, nagu üks eelmine kõneleja ka ütles, kas me ei peaks siiski usuasutustele mm, esitama üleskutse, et imaamide koolitus toimuks mitte radikaalselt ja sõjakalt, me ei saa seda ise teha, aga ma arvan, et ei oleks ka sugugi eksi, eksimus, kui äh, poliitilised võimud äh, pöörduksid teiste võimude poole, kellel on suur mõju, et nad äh, teeksid midagi selleks, et äh, ära kaotada üks radikaliseerumise algpõhjusi. milline oleks teie nägemus? aitäh, proua Kienge, palun. Grazie, Claude, grazie, komissario per quan-. aitäh, Claude, aitäh, volinik, aitäh siiani tehtud töö eest ja aitäh ka teie äh, kokkuvõtte eest. me teame, et äh, võitlus äh, vägivaldse äärmusluse ja radikaliseerumise erinevate liikide vastu nõuab väga palju tähelepanu, ennetustööd, selgitustööd ja ka repressiivseid meetmeid ning ilmselgelt ei tohi seejuures ära unustada inimõigustest kinnipidamisest. Äh, ma alustaksin integratsioonist, seda on siin väga palju mainitud paljudes liikmesriikides me näeme, et on probleeme lõimimisega ning on ka ähm, äh, küsimusi, millega tuleb arvestada ja mida tuleks võib-olla harmoniseerida Euroopa Liidus. esiteks kodakondsus. väga paljud lapsed ei tunne, et nad oleksid osa mõnest liikmesriigist. seda sellepärast, et äh, neid ei tunnustata piisavalt ja neil ei ole olnud võimalus ka korralikult integreeruda tegemist on äh, lastega, kes on seitseteist, kaheksateist aastat mõnes liikmesriigis elanud, aga samal ajal liikmesriigis neid ei vaadata kui selle liikmesriigi kodanikke. Neil ei ole piisavalt äh, võimalusi võrreldes äh, samavanuste teiste lastega. nii et siin on vaja väga palju Euroopa Liidus veel ära teha ja just harmoniseerida teiseks vihakõne, populism ja ka võõraviha kas te ei arva, et äh, kontroll vihakõne üle äh, kohalikul tasandil võib endaga kaasa tuua selle, et preventiivsetest meetmetest enam ei ole mitte mingit kasu, sellepärast et erinevate kogukondade vahel pinged suurenevad ja üha rohkem hakatakse üksteise vastu võitlema ja seega tegelikult radikaliseerumine tugevneb. kas te olete endalt ka küsinud, miks meil on üha rohkem radikalismi ja vihakõne ja võõraviha ja et need tegelikult ju takistavad äh, korralikku integratsiooni. aitäh ja järgmisena härra Stehhovski, palun námi. Vidíte, že vás máme poměrně dost rádi, takže i když je pondělí... Aitäh, aitäh täna siia tulemast, äh, isegi kui on esmapära-, esmaspäeva pärastlõuna, oleme me valmis alati kohale tulema ja ära kuulama, mida on teile öelda. mida on teil meile öelda? mul on väga hea meel selle üle, mida ütles Birgit Sippel, sellepärast et see on esimene kord, kus ta on teinud tõesti mõistliku analüüsi rändekriisi kohta ja rääkis sellest, et tuleb integreerida neid inimesi, kes on siia tulnud. siiamaani olen talt kuulnud ainult seda, et peaksime tervitama igaühte ning äh, nüüd tahaksin veel kord välja tuua lõimimise küsimuse. olen täiesti nõus sellega, mida ütles Birgit Sipel, nii et ärge kunagi heide, heitke mulle enam ette seda, et Rahvapartei ei saa nõustuda sotsiaaldemokraatidega. see oli kõigest ääremärkus. nüüd aga kolm küsimust. kõigepealt äh, radikaliseerumine võltsuudiste kaudu. isegi mina ja minu perekond on saanud surmaähvardusi äh, Äh, võltsuudiste pärast. Äh, kas teil on sellega kogemusi? Äh, vaadake, mis juhtus Jirši Drahošiga Tšehhi presidendivalimiskampaania ajal. tema sai ka surmaähvardusi, seal esitati võltsuudiseid, et tema tahab kõik pagulased vastu võtta ja inimesed saatsid talle selle peale surmaähvardusi teiseks äh, äh,, radikaliseerumine Vene propaganda kaudu. see on küsimus, millest räägitakse väga palju Tšehhi Vabariigis. Ähm, kas te olete sellega tegelenud? see on väga huvitav, sellepärast et Vene meedia levitab väga palju me-, infot, mis võib radikaliseerida teatud inimesi. kolmas küsimus äh, isoleeritud kogukonnad, olen aastaid töötanud sotsiaaltöötajana tänava peal ja tihti just töökohtade puudus on nende kogukondade jaoks suureks ohuks, samamoodi nagu ka huvipuudus ja just sellepärast nad radikaliseeruvad. sarnaseid nähtuseid on ka teistes liikmesriikides, kas see on ka küsimus, millega tuleks tulevikus arvestada, aitäh! Toomas, väga loominguliselt suhtusid sellesse äh, teemavaldkond, aga ma siis jätan nüüd volinikule võimaluse vastata kõikidele nendele küsimustele. suur tänu ja suur tänu, et nende teemadega niivõrd aktiivselt tegelete. siin on väga olulisi aspekte välja toodud, millega me peame tegelema, kui töötame kõrgetasemelise ekspertrühmaga ja nagu aru saate, siis tegemist on vahearuandega ja see töö jätkub. ma püüan vastata mõnedele põhilistele küsimustele, mis tulid erinevatest suundadest ja äh, kui leiate, et äh, ma mõnele teie küsimusele ei vastanud, siis võite minuga hiljem ühendust võtta. mitmed äh, teist tõstatasid veebis leviva radikaliseeriva ja ebaseadusliku materjali küsimuse äh, me oleme, nagu te teate, aastate jooksul loonud mitmeid erinevaid foorumeid ja platvorme aruteluks nende teemade üle. et pidada arutelusid põhiliste selle sektori ettevõtetega ja liikmesriikidega. kui nimetada mõned neist, siis volinik Juroval on siis äh, vihakõne käitumisjuhise töörühm, volinik Avramopoulos ja ühesõnaga mina oleme tegelenud konkreetsemalt ähm, terrorismi teemaliste, äh, terrorismi teemalise infoga, mis levib ning ähm, samuti on meil platvormid, mis käsitlevad kübermaailma terroriohuga või kübermaailmas ela- äh,, leviva terroriohuga. niisiis, me oleme püüdnud leida erinevaid viise, kuidas nende teemadega tegeleda ja olen püüdnud luua ka selliseid ühtseid sõnumeid. see viis möödunud aasta septembris äh, teatiseni, mille eesmärgiks oli kutsuda üles internetiplatvorme väga selgelt välja selgitama, et kuidas, mil viisil nad saaksid võidelda ohtliku ähm, veebis leviva materjaliga. me oleme arvamusel, et nad peaksid seda tegema ka aktiivselt, kasutama automaatseid neid äh, automatiseeritud meetodeid, et võtta maha või isegi takistada sellise materjali üleslaadimist. ja seda on võimalik teha ilma, et see mõjutaks nende e-kaubanduse vastutusraamistikku. me oleme selle aruteluga edasi läinud erinevates kontekstides ning äh, nende erinevate dialoogi võimaluste ja kontaktide kaudu jätkame aruandlust sel teemal. Olink Jurva kõigest paar päeva tagasi andis teada, et vihakõne käitumisjuhise töörühmas on tehtud väga tublisid edusamme. ning detsembris toimus meil Euroopa Liidu internetifoorumi kohtumine, kus samuti teatati edusammudest, nii et päris palju on juba ära tehtud, aga loomulikult on meil veel päris suuri raskusi ees võitlemaks ebaseadusliku terrorismi edendava või terrorismi õhutava materjaliga. meil on vaja kiirendada sellise materjali tuvastamist ja ja mahavõtmist, me soovime rohkem automaatseid viise, et see materjal kiirelt maha võetaks ning me soovime, et see toimuks mitte ainult suurte äh, platvormidel, vaid ka väikestel ja sõltumatutel platvormidel, sest vastasel juhul tekib olukord, kus suured platvormid tegutsevad sellega või tegelevad sellega tublilt, aga see sisu liigub siis väikestele platvormidele. me soovime ka paremat koostööd õiguskaitseasutuste vahel, liikmesriikide ja Euroopa tasandi asutuste vahel, nagu näiteks Europol. teatav koostöö juba toimub, aga me soovime seda tõhustada, nii et meil on üsna palju viise kuidas äh, selle probleemiga tegeleda ja meil toimuvad ka arutelud komisjoni sees, kuidas me saame neid edusamme veelgi julgustada ning loodetavasti me näeme tulemusi veebruari lõpus või varsti pärast seda. ma loodan, et äh, saan teile kinnitada, et see teema on tõepoolest äh, päevakorras, me tegeleme sellega aktiivselt. nüüd äh, esitati terve rida küsimusi, millele ma nii üksikasjalikult vastata ei saa, aga püüan neid siiski puudutada. toimub väga palju tööd, et äh, tegeleda just nimelt lastest tagasipöördujate probleemiga nagu ma mainisin, siis tegemist on probleemiga, millega RANN on juba mõndega tegelenud, nad on koostanud minu meelest väga hea käsiraamatu eelmise aasta keskpaigas, mis tekitas päris palju arutelu erinevates liikmesriikides sellel konkreetsel teemal. ja siis on toimunud ka arutelusid nii RAN-i poolt algatatuna kui ka ministrite tasandil, eh, mis puudutab välisvõitlejaid eh, kuidas teha kindlaks, kas nad pöörduvad tagasi, mida ette võtta, kui nad seda teevad, kuidas eh, õigussüsteem saab sellega toime tulla justiits- ja siseasjade nõukogu raames toimuvatel hommikusöökidel on seda teemat tihti puudutatud. ning see puudutab muidugi ka seda, mis toimub siseriiklikul tasandil. näiteks see segregeerumine vanglates, erinevatel liikmesriikidel on erinevad tavad selles osas, ka see küsimus, milline seisukoht võtta kohtuprotsesside osas kolmandates riikides justiitsministritel on ka selles küsimuses erinevaid arvamusi. et need on need teemad, mille üle me peame jätkuvalt arutelu pidama. ja loodetavasti kõrgetasemise eksperdirühma tulevases töökavas on need ka välja toodud ja saame ka tulevikus teiega selle arutada. mis puudutab tööd kolmanda riikidega ja kolmanda riikide mõju äh, radikaliseerumisele, siis ma tahaksin teha siin eristuse meie üldise välispoliitika lähenemise võimaliku mõju vahel teatavatele teemadele klassikalise, klassikalisemas mõttes siis Lähis-Ida rahuprotsessi kontekstis. seda me arutame väga erinevatel tasanditel ka välisteenistusega ja teiselt poolt siis see eriline väljakutse, kuidas ähm, kolmandate riikidega teha koostööd, et võidelda radikaliseerumisega nende riikides. et võimalikud radikaliseerimist soodustavad elemendid nende riikides, mis võivad ka meie riikidesse jõuda, kuidas me saame teineteist toetada selles töös meil toimub regulaarne töö selles osas äh, julgeoleku ja terrorismivastase võitluse äh, üle käivate arutelu raames kolmanda riikidega. nüüd äh, see on loomulikult väga oluline osa erinevatest poliitikatest, mis meil, millega tegeleme, et võidelda radikaliseerimise vastu. meil on tegevuskava, mis on juba mõnda aega paigas, ja selle aasta alguses komisjon avalikustas sellise instrumentaariumi, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada paremini Euroopa Liidu vahendeid selles vallas, et ähm, hõlbustada integreerumist, eelkõige sisserändajatel lõimumist ühiskonda. muidugi see keskendub neile rahastusvahenditele, mis on kättesaadavad praeguse rahastusperioodil kuni kahekümne kahekümnenda aastani ja volinikud Avramopolis ja Tyson ähm, on sellega väga tihedalt tegelenud, tahan seda välja tuua. muidugi on väga oluline õppida ka praktikute ja liikmesriikide kogemusest. see on kõrgetasemelise ekspertrühma töö eesmärk. ma loodan, et kui saan teie ette taas tulla nende ettepanekutega, kuidas parandada koordineerimist ja äh, omavahelist toetust Euroopa Liidus, et võidelda radikaliseerumise äh, vastu, siis ma loodan, et ma saan teile tuua ka näiteid sellest, mida oleme õppinud ekspertidelt, neilt, kes tegelevad asjadega esiliinil äh, nii vanglates kui ka sotsiaaltöö raames kui, kui ka muudes valdkondades. et see on see kontakt, mida me soovime luua. ja see on ka üks olulisemaid teemasid kõrgetaseme ekspertrühma töö järgmises etapis. aitäh! suur tänu ja aitäh kolleegidele põhjalike küsimuste eest. see on tõepoolest äärmiselt valdkondadeülene teema ja puudutab niivõrd paljusid teisi teemasid, millega me tegeleme õigusloomeliselt. suur tänu ka, et selgitasite, kuidas see on läbivaks teemaks erinevate volinike töös. ootame teid siis tagasi meie komisjoni kui on taas aeg aru anda kõrgetasemelise ekspertrühma tööst ja suur tänu kolleegidele huvi eest selle teema vastu, võttes arvesse, meil on siin esmaspäeva pärastlõuna praegu. suur tänu, suur tänu äh, volinikule. ja nüüd, kolleegid, saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. artikkel kakskümmend üheksa töörühma äh, esimees tuleb kohe siia, mina saan nii kaua siis juba sisse juhatada teema. see on siis äh, ettekanne artikli kakskümmend üheksa töörühma esimehelt Isabel Falk-Pirutanilt. ta tutvustab meile äh, äh, siis aruannet esimesest üht sest äh, esimene ühtne aruanne, mis puudutab äh, andmekaitse olemise protsessi Shield, te äh, mäletate, et meil oli ka omaalgatuslik raport selle kohta. proua Falk-Pierrot on ka tutvustab meile andmekaitse üldmääruse elu rakendamist ja seda, mida artikli kakskümmend üheksa töörühm on sellega seoses teinud oma töös. ja teil on olnud äh, tõesti väga viljakas tööaega koostöös meie komisjoniga, äh, nii et äh, ma tahan teid tunnustada kõigi nende tegevuste eest, mis te olete läbi viinud. suur tänu, Isabel. ja ma annaksingi nüüd sõna sulle. aitäh. aitäh, härra esimees tere päevast kõigile. tänan võimaluse eest artikli kakskümmend üheksa töörühma nimel äh, tutvustada ühte väga olulist teemat, ühest küljest äh, privacy, privacy shield ja teisest küljest isikuandmete kaitse üldmäärus. ja tänan lahkete sõnade eest. kõigepealt, mis puudutab privacy shield'i. Privacy shield, nagu te teate, septembrikuus vaadati see viimati läbi Euroopa Komisjoni osalusel aasta pärast seda, kui komisjon võttis vastu andmete edastamise otsus Ameerika Ühendriikidele. läbivaatamise eesmärk Euroopa andmekaitsja, kaitseasutuste jaoks oli kahekordne, esiteks kontrollida, kas ameeriklaste poolt võetud kohustused Privacy Shieldi osas, kas nendest peetakse kinni esiteks ja teiseks selleks, et jätkata juba alustatud analüüsi meie arvamuses juulis kaks tuhat kuusteist andsime, äh, avaldasime selle, äh, kus oli juttu Euroopa Komisjoni poolt rakendatud vastavuskriteeriumidest. Äh, ja siis võtsime vastu oma raporti novembris aastal kaks tuhat seitseteist. selles raportis kõigepealt tunnistasime edusamme safe harboriga võrreldes just rakendamisel Ameerika ametiasutuste poolt. kaubandusvaldkonnas kõigepealt ähm, tähel-, oleme me täheldanud seda, et kontrolli on tõhustatud enne seda, kui ettevõtted registreerivad ennast Privacy Shieldi mehhanismi all. kuid andmekaitse teema, mis puudutavad inimressursse ja mis puudutab profileerimist, seda tuleks veel parandada A kakskümmend üheksa kordas oma, töörühm kordas oma muresid, mis olid seotud inimestega, kelle andmeid kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel Ameerika Ühendriikides, mis äh, puudutas ligipääsu andmetele Ameerika ametiasutuste poolt. meie töörühm tervitas Ameerika Ühendriikide jõupingutuse läbipaistvuse vallas, mis puudutas äh, andmetele ligipääsu ja järelevalvet siiski väljendasime me ka teatud äh, reservatsioone kohustuste täitmise osas ning nende tavade kokkusobimise osas kriteeriumitega, nagu need on sõnastanud Euroopa Kohus oma otsuses safe harbori kohta. Äh, kahetseme, et ei ole nimetatud ja et ei ole kvoorumit äh, siiamaani PEC-loobi osas, mis on üks olulisemaid järelevalvet teostavaid organeid. et see järelevalveorgan ei ole niimoodi saanud oma tööd korralikult teha, eriti mis, ja raporteid koostada. esiti, mis puudutab sihtmärke, selektoreid, upstream'i programmi ning äh, lubatud ja läbi viidud, läbi viidud äh, läbi viidud äh, tehing, äh, otsuseid vastavalt otsusele kaksteist kolm kolm kolm. juulis kaks tuhat kuusteist öeldud arvamuses on juba öeldud, et on vähe tõendeid ja juriidiliselt siduvaid aspekte, mis võimaldavad näidata, et andmete kogumine, mis puudutab Euroopa kodanike isikuandmeid Ameerika ametivõimude poolt, ei ole järele äh, kontrollimata järelevalve. teine reservatsioon meie töörühma poolt, mis puudutab siis õiguskaitsevahendeid. see on väga oluline kriteerium, mida rõhutab ka Euroopa Kohus selleks, et tagada kaitse, mis oleks võrdne Euroopa Liidus kehtivaga. tuletasime meelde, et standing requirements, juurdepääsunõuded Ameerika süsteemis muudavad õiguskaitse keeruliseks nende isikute jaoks ning et õiguskaitsevahendid üldiselt, mida Euroopa kodanikele pakutakse, on keerukad ning piiratud. seda enam, et ombudsperson, kelle roll on siin otsustava tähtsusega, mis puudutab äh, riiklikku julgeolekut, ei ole endiselt veel nimetatud ametisse Ameerika ametivõimude poolt. tugides selle, selle esimesele hinnangule äh, kutsub meie töörühm Ameerika Ühendriikide ametiasutusi Euroopa Komisjoni jätkama oma kõnelusi ning viivitamatult võtma vastu tegevuskava selleks, et, äh, et puudujäägid kõrvaldada. see tegevuskava toitub ka selgel ajakaval, äh, mida me soovime Ameerika ametivõimude poolt näha. kahekümne viiendaks maiks kaks tuhat kaheksateist ja, ja vastavalt Euroopa määruse rakendamisel nõuame me ombuds, ombudspersoni nimetamist, kes oleks sõltumatu ning kõikide Biglobi liikmete ametisse nimetamist järgmiseks läbivaatamiseks, see tähendab järgmise aasta, selle aasta lõpuks, kõik puudujäägid ja ebakindlad aspektid peavad olema lahendatud. meie töörühma raportis öeldakse samuti, et kui äh, meie mureküsimustele ei vastata äh, lubatud tähtaja jooksul, siis Euroopa ametivõimud on teatanud, et nad võtavad kohased meetmed, kaasa arvatud äh, pöörduda kohtute poole, mis alates maikuust on võimalik. meie raport öö, oli niisiis selline ja kuhu oleme nüüd täna jõudnud paar kuud pärast seda, kui oli, olime väljendanud kõiki neid reservatsioone, on nii positiivseid signaale kui ka pigem negatiivseid. mis puudutab positiivseid signaale, siis oleme siin näinud teatud ärevust Ameerika ametivõimude poolelt, mis puudutas kõiki ametisse nimetamise Big-Globe'i ja FTC-sse. aga lisaks sellele ärevusele ja lisaks nendele isikutele, kes võiksid küll kandidaadid olla, ei ole isegi kedagi veel konkreetselt nimetatud tänaseks päevaks. ja negatiivsete signaalide poole pealt on see, et Ameerika Kongress paar päeva tagasi taas äh, lubas äh, sektsioon seitse kaheksa FISAs kolmeks aastaks. see taas loa andmine, ilma et oleks äh, oluliselt läbi vaadatud seda, kuidas kogutakse Äh, mitte-Ameerika kodanike andmeid, ei ole meie jaoks kuidagi hea signaal. see Ameerika Kongressi otsus äh, võib olla kasu-, meie silmis kasutamata võimalus, seda enam, et äh, meie töörühm on mitmeid soovitusi juba teinud selleks, et, et sektsioon seitsesada kaheksa FISA teemad paraneksid selle asemel, et äh, lubada järelevalvet äh, suures, äh, suurel määral, võiks pigem täpsemalt sihistada ning rakendada kriteeriume, nagu näiteks mõistlik peatamine, kui üks üksikisik või rühm peaks olema järelevalve objekt ning eksante kontroll peaks samuti olema põhjalikum sõltumatute kontrollijate poolt nagu te näete, on niisiis positiivseid signaale ning on samuti signaale, mis on pigem murettekitavad, kuid põhimõtteliselt, mis on siis äh, siin mängus kõige selle taga, Privacy Shieldi taga, loomulikult äh, Euroopa mudeli tõhusust tõestada andmekaitse vallas ning rahvusvahelise edastamise osas, kontekstis, kus isikuandmete vood on järjest rohkem globaliseeruvad. ja samuti, mis on ülemaailmne standard andmete edastamisel. see on samuti mängus ning see ülemaailmne standard lähipäevadel ja kuudel ähm, muutub järjest olulisemaks meie tehingutes, arvates Euroopa Liidu kaubandusstrateegiat, mille eesmärgiks on uue põlvkonna lepingute sõlmimine kõikjal maailmas, kus äh, vastavuse kriteeriumid on väga olulised mõtlen siin Jaapanile ja Koreale eelkõige. nii et äh, selle vastavusstandardi väljatöötamine on otsustava tähtsusega ning veebruarikuisel täiskogul meie artikli kakskümmend üheksa töörühm võtab vastu ajakohustatud äh, seisukoha vastavuse osas, kus äh, me loetleme kõiki elemente, mida on vaja arvestada kolmandate riikide osas, võrdlemaks, kas, kas seal täidetakse samu nõudeid nagu Euroopa Liidus ning äh, meie läheneme sellele vastavusteemale muidugi pragmaatiliselt ning kohandame dokumenti vastavalt äh, sellele, mida õpime juurde Privacy Shieldi kontekstis pidevalt. nii et meil on siin siis kokkuvõttes, härra esimees, nii pilt on nii posi-, on nii positiivseid kui negatiivseid aspekte. mis äh, aga nüüd puudutab isikuandmete kaitse üldmääruse ellurakendamist, me oleme nüüd jõudmas väga olulisse etappi andmekaitse teemas Euroopas. kaks aastat on üldmäärus, üldmääruse hindamine on meie jaoks olnud väga oluline teema. meil on strateegiline tegevuskava aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kaheksateist selle tõhusaks ellurakendamiseks ning selleks, et võiksin, võiksid tegutseda nii üksikettevõtted, organisatsioonid kui andmekaitseasutused. näiteks on meil toimunud üle kahekümne kohtumise äh, äh, arutamaks äh, isikuandmete kaitse üldmäärust ning üle saja tehnilise kohtumise ning see on, see on selge, et artikli kakskümmend üheksa töörühm on siin väga aktiivselt tegutsenud, äh, uurimaks, kuidas rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust. me sooviksime, et määrust ra-, rakendatakse võimalikult ühtselt, tuginedes viieteistkümnele suunisele, arvestades äh, teksti, määruse sätteid, kaasaskantavus, äh, mõjuhinnang, profileerimine, volitatud, vastutatud esindajad, läbipaistvus või äh, isikuandmete kait-, kaitse erinevad aspektid. teeme seda koostöös ettevõtetega, kodanikuühiskonnaga, meil on avalikud konsultatsioonid ning FrabLab organisatsioon. selleks, et võimalikult paremini mõista ka kõiki neid, kes seda õigusakti kasutavad ja rakendavad meie tegevus Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil on suunatud abistamisele, toetamisele selleks, et, äh, et rakendataks määruse põhimõtteid. ja töörühma esimehena võtsin kohustuse vastu võtta ja avaldada kõik need suunised enne maid kaks tuhat kaheksateist. kuid siiski ei saa teie eest varjata täna seda, esindades siin erinevaid liikmesriike ja nende erinevaid seisukohti, et meie ees on selle määruse osas äh, mitte väga positiivne suhtumine, takistuste poliitika, innovatsiooni peatamine, äh, liiga kitsas raamistik, äh, seda kuuleme sageli, neid sõnu. sellele retoorikale reageerime erinevalt esiteks äh, tuleb jõuda järele. Äh, GDPR-i puhul tuleb äh, mõelda nendele, kes täna ei pea tingimata kinni nendest kohustustest, mis kaasnevad üheksakümne viienda aasta direktiiviga. mis puudutab nüüd GDPR-i, siis me reageerime siin öeldes, et see määrus paneb kõik võrdsesse konkurentsiolukorda Euroopas ja mujal maailmas, eriti arvestades äh, äh, sihtmärkide poliitikat. ning tähtis on kõikide liikmesriikide puhul just äh, toetav strateegia, eriti mis see puudutab, see just VKE-sid meie vastame siinkohal, et need äh, uued õigused, mis kaasnevad GDPR-iga, eriti kaasaskantavuse õigus, võimaldab uutel osapooltel esile kerkida. Äh, see toob kaasa endaga innovatsiooni ja uued teenused andmete ümber. toob ka Euroopa tasandil uued tegijad, sest kui me räägime kaasaskantavuse õigusest, ükski platvorm ega ka Ameerika või välismaine platvorm ei saa enam kasutajat ja tema andmeid kinni hoida. Euroopa määrus äh, oli Euroopa Liidu jaoks äh, kihlvõdu, et me suudame olla konkurentsivõimelised, kuid me peame seda selgitama ja me peame selle ka tõesti ellu viima. ja mida, ja veel äh, Ko, koostöö Euroopa ametivõimude vahel, mis on ette nähtud määruses, siin on uus juhtimismudel mis sunnib riiklikke ametivõime tegema omavahel koostööd piiriüleste juhtumite puhul. tulevane Euroopa Andmekaitsekomitee CEPD, mis saab siis artikli kakskümmend üheksa töörühma järeltulijaks, peab jälgima Euroopa ühtsust määruse ellurakendamisel ja konkreetsemalt me oleme menetlusreegleid praegu nüüd lõpule viimas uue CPD osas. artiklit, artikkel kuuskümmend viis seletab just tüliküsimuste lahendamist selle komitee poolt. võtsime hiljuti vastu ka lepingu protokolli CPD ja Euroopa andmekaitse inspektori koostööks, selleks et täpsustada, kuidas see koostöö peaks kulgema, arvestades sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid, nii nagu see on määruses ette nähtud. see uus juhtimisstruktuur on täiesti võtmetähtsusega selleks, et äh, GDPR võiks olla edukas. meie Euroopa määrsuse usaldusväärsus on siin mängus. kui uus CPD ei toimi, siis äh, õigusakt võib olla kuidas hea. Äh, see ei suuda tegutseda, suuda täita tõusvat oma eesmärke uus Euroopa õigusraamistik andmekaitse osas tähendab ka seda, et liikmesriigid ja Euroopa Liit tagavad, et järelevalvet teostavad asutused, eh, neil on piisavad inim- ja finantsvahendid selleks, et oma uusi ülesandeid täita. paljudes liikmesriikides on olukord aga hoopis teistsugune. tundub äh, kohane siinkohal Euroopa Parlamendi tähelepanu sellele juhtida, tegemist on eelarve pädeva institutsiooniga. nii palju, härra esimees, minu poolt teavet ja Privacy Shieldi ja GDPR-i kohta. suur tänu, Isabel. ja annab kohe sõna meie liikmetele. Rootsi, palun. suur tänu esimees. kõigest, äh, mõni tund tagasi ma pidasin aru oma kolleegis Silvia Guillaume'iga, ma arvan, et meil on üsna sarnased äh, mõtted selles äh, osas, mida tahaksin teilt küsida. rääkisite kriitikast, mis tuleb mõnedest liikmesriikidest. ja ma pean ütlema, et nii üleüldises mõttes ma olen natukene ärritunud selle üle, et meil on tegelikult õigusakt olemas, mis seda reguleerib. Mm, parlament ja nõukogu võib-olla sellega väga rahul ei ole, aga kui see on juba vastu võetud, siis ma ikkagi eeldan, et seda rakendatakse ellu, aga paistab, et liikmesriikidel on teistsugune seisukoht. nüüd olles selle ära öelnud, siis seda meeles pidades on veidi muret tekitav, et ainult kaks liikmesriiki on oma siseriikliku seadusandluse andmekaitse üldmäärusega kooskõlla viinud. mida see siis tähendab rakendamise mõttes, mis peab olema kahe, käesoleva aasta kahekümne viiendaks maiks lõpu, lõpule viidud? ja veel üks äh, lisaküsimus kriitika kohta, mis puudutab äh, seda, et Äh, ei olda valmis rakendamiseks, siis kas äh, liikmesriigid äh, on üldse teavitanud sidusrühmasid ja kodanikke või saavad nad alles nüüd teadlikuks sellest, et nad peavad teatud nõuetele vastama ja peavad alles kontrollima hakkama, kas nad on kooskõlas andmekaitse üldmäärusega. samuti, mida äh, teevad kohalikud ja piirkondlikud andmekaitseasutused, et anda tuge sidusrühmadele ja kodanikele. omalt poolt tahaksin veel lisada küsimuse Privacy Shieldi kohta. mainisite, et äh, algusest peale on tehtud edusamme, Privacy Shield on oluline parandus võrreldes Safe Harboriga, aga siiski kui ma vaatan edusamme Privacy Shieldi kõigi osade ellurakendamisel, jääb mul mulje, et me näeme et ähm, mõnes mõttes safe harboriga seotud töö on kahekordistumas, sest et mm, väga paljude ähm, aspektide puhul on edusammud olnud väga vähesed, mainisite juba Big Labi, PISA äh, nüüd pikendatud, nii et meil on selle kõigega teatavaid probleeme. võttes seda arvesse, siis äh, tahaksin küsida, et mida saaksite teie artikli kakskümmend üheksa töörühmana teha, et ähm, avaldada jätkuvalt survet, et kõik need sätted tõepoolest ka ellu rakendataks ja mida teie arvate, kas meie Euroopa Parlamendina peaksime samuti survet avaldama? et tõepoolest kõik, ähm, kõik need sätted niipea kui võimalik ellu rakendataks. aitäh, Birgit Silvi, palun. aitäh. aitäh, esimees. ja suur tänu ka töörühma äh, juhile ülevaate eest ma nõustun tegelikult eelkõnelejaga, et mis puudutab andmekaitse üldmäärust, siis ei ole need viivitused vastuvõetavad. ma tean, et ka madalmaades äh, mitmed osapooled äh, kutsuvad üles kõige edasilükkamisele, no kui ma ei eksi, siis me alustasime selle tööga kaks tuhat üksteist, nii et äh, kõik peaksid olema juba teadlikud, et midagi sellist on toimumas. me võtsime selle otsuse vastu mitmed aastad tagasi ja oleks tohutult ebaõiglane äh, nende ettevõtete vastu, kes on kodutöö ära teinud ja rakendavad neid sätteid, kui nüüd äh, me selle edasi lükkaksime, nii et need, kes on maha jäänud, peaksid lihtsalt äh, natukene gaasi juurde panema. mis puudutab Privacy Shieldi, siis minu meelest see ei ole äh, õiguslikult vettpidav, aga peale selle, kui vaadata ellurakendamist, siis poolteist aastat pärast jõustumist ei ole jätkuvalt ametisse nimetatud äh, äh, alalist äh, ombudsmani ja samamoodi on ka P-klubiga, et äh, Trump küll äh, eelmisel nädalal nimetas härra Kleini äh, ametisse, kui me vaatame äh, tema minevikku, siis ta on olnud vastu igasugustele reformidele äh, Ähm, NSA-s, nii et äh, kuidas me saame sellist inimest usaldada? siin on seega mitmeid tõsiseid probleeme ja komisjon kirjutas oma aastaaruandes, et, et äh, äh lõike seitsesada kaks reformimine äh, järelevalveaktist annab USA kongressile suurepärase võimaluse uuendada mm, ja ajakohastada äh, seniseid sätteid. niisiis äh, sellega on öeldud, et see, selle lõike seitsesada kakskümmend on minu õigustatud. nüüd siis selle üle hääletati, selle lõike seitsesada kaks üle, selle pikendamise üle hääletati, ilma et seda oleks kuidagigi muuda, muudetud. huvitaval kombel poolteist tundi enne seda hääletust sain komisjonilt kirja, et äh, no USA kongress võib selle üle hääletada, on selline võimalus. ma ei saa aru, mis, mis mäng see selline on. sest et äh, ausalt öelda, komisjon, mis selliseid mänge mängib, lihtsalt solvab mind, see on tõeliselt solvav saada selline e-kiri poolteist tunni enne hääletust, see on solvang meie koja ja Euroopa kodanike vastu, kuidas me saame Euroopa Komisjoni kuidagigi usaldada Privacy Shieldi äh, rakendamise järelevalveorganina aitäh. Thank you. Um, Jan, please, Jan Al-. suur tänu, palun, Jan Albrecht. Thank you very much um,. First of all. suur tänu. kõigepealt tahan öelda, et mul on hea meel näha, et on, ei ole mitte ainult läbi viidud analüüs, vaid on ka plaane, kuidas edasi liikuda ning äh, tõepoolest soovitakse andmekaitsesätteid äh, tugevdada, ähm, mis puudutab andmekaitse üldmäärust. ning ähm, kui kahekümne viiendaks maiks äh, neid parandusi tehtud ei ole, siis kavatsetakse minna ka kohtusse. ma jagan kolleegide kahtlusi, ma ei hakka neid kõiki kordama tahan lihtsalt viidata Microsofti juhtumile ülemkohtus kas küsimus on lõppude lõpuks ka selles, kuidas on lood politsei juurdepääsuga andmetele? ja kuidas see mõjutab olukorda piisavusega? ma tahaks küsida, kas artikli kakskümmend üheksa töörühm on ka seda teemat arutanud? ja siis puudutaks ühte teemat, mis ei ole võib-olla otseselt äh, seotud, aga kaudselt siiski. kui meie Euroopa Liidus tahame rohkem survestada teisi Privacy Shieldi andmekaitseseadeid tugevdama, siis tekib ähm, üsna sageli küsimus ja põhjendatult, et kas me sama hoolikalt vaatame ka oma liikmesriikide seadusandlust ja, ja sealset andmekaitset meil on ju kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast otsus, mida kõik liikmesriigid sugugi ei jõusta. ma muidugi toetan täielikult seda, et alates kahekümnendast maist tuleb jõustada neid sätteid ja kui seda ei tehta, siis on andmekaitseasutustel täielik õigus minna kohtusse sellega. aitäh. Anna Gomes, aitäh, Anna Gomes, palun. Eh, merci de votre expose. tänan väga te teie sõnavõtu eest. tahaksin rõhutada, et et ombudsman, kellele nimetavad Ameerika Ühendriigid, et ta oleks sõltumatu. enne see nii ei olnud. see on küsimus, äh, mida Euroopa Liit peab väga tähelepanelikult jälgima. ja küsimus FCC viimased otsused äh, tühistada äh, neutraalsuse võrk või täpsemalt interneti neutraalsus, ütleb kõneleja. kas see annab kontrolli suurtele ettevõtetele? ja kuidas see mõjutab kaasaskantavuse põhimõtet, äh, mida te ka rõhutasite, see on üks GDPR-i äh, uuendusi lõpetuseks rääkisite te retoorikast, mis on pisut ärritav ja ma mõistan teid. Mm, räägite, räägitakse korsetist. ja seda retoorikat kasutatakse äh, meil Euroopas, mitte, mitte Ameerika Ühendriikides. Anyone else wish to take the floor? No kas keegi soovib veel sõna? vist mitte. Isabel, palun. härra Voss siiski, palun. Äh, um- kõigepealt pean vabandama, sest äh, ma ei saanudki nüüd teie ettekannet kuulata, aga üldiselt on olukord ju päris selge, et kõik need teemad, mis tõstatati, oi, vabandust, ütleb kõneleja jah, äh, olukord on üldises, äh, üldiselt päris selge, meil on parajasti Shield, mis peaks Safe Harborit äh, parandama ja Euroopa kohtu nõudmisi peaks ka arvesse võtma ja tänu sellele üldisel pidevale järelevalvele peaks olukord ka üha paranema. nii see, nii olen mina sellest aru saanud, et alustatakse Privacy Shieldist ja siis vaadatakse, et kas on võimalik veel mingeid parandusi teha. et see siis samm, seda siis samm-sammult täiendada. aga nüüd äh, Ameerika valitsus äh, tingimata ei näe asja enam nii, nagu Äh, nagu algselt oli mõeldud. ja see esialgne raamistik, mis nüüd paigas on, ei pruugi viia samasugu-, selliste tulemusteni, nagu meil tegelikult äh, sooviks oli. küsimus on tegelikult selles, et et kas juriidiliselt või ka igale üksikisikule mõeldes võib siin tekkida mingisuguseid probleeme seeläbi, et paigas on selline esialgne süsteem. selge on see, et meil on vaja mingisugust alust andmevahetuseks, me oleme ette näinud uued kriteeriumid selleks ja need kriteeriumid peaksid siis muutma üha paremaks, kui mingeid puudujääke tutvus, tuvastatakse aga kui nüüd Ameerika valitsuses mingeid edusamme ei tee, siis tekib küsimus, et kuivõrd äh, sellel on nüüd äh, negatiivseid tagajärgi, et põhimõte on väga kena. aga kas sellest tekib sellisel kujul mingeid probleeme? küsimus on ka selles, milliseid meetmeid me saame praegu võtta mida me saame teha, et asju paremaks muuta? et see on see, millele mina keskenduksin sest et äh, andmevahetuse katkestamine tooks minu meelest kaasa väga suuri probleeme, nii et me peaksime ikkagi püüdma selle poole, et süsteemi parandada. ja mind huvitaks äh, niisiis, et mida me täpselt saaksime ette võtta. Birgit, do you want to come back quickly? Birgit, soovid veel kord sõna? meil on aega küll. aitäh, esimees. mul ei ole tegelikult mitte lisaküsimus, vaid lühike märkus selle kohta. kui me sõlmime rahvusvahelise lepingu, siis mina olen arvamusel, et kõik osad sellest leppest on olulised. me ei, ei saa lubada, meie partner ütleb, et no see osa on osa, selle ma rakendan ellu, aga see teine osa ei tundu eriti tähtis, seda ma ei hakka ellu rakendama. kõik osad on olulised, kõik, kõiki tuleb jõustada. ja see on see, millest me peame lähtuma praegusest, praegusest olukorra, praeguse äh, olukorra läbivaatamisel. me peame nõudma Ameerika Ühendriigile, et nad täidaksid oma kohustusi. aitäh! suur tänu, kui tohib, siis ma esitaksin ka küsimuse andmekaitse üldmääruse kohta. meil toimub viieteistkümnendal mail kohtumine liikmesriikide parlamentidega. ja on väga oluline, et me seda teeksime, tihtipeale on tegemist äh, sellise, sellise üpris äh, tõmbeinstrumendiga nii-öelda. et kõiki üksikasju ei saa tingimata arutada. kas te saaksite võib-olla natukene äh, täpsustada neid küsimusi minu jaoks, et Sofi Intvelt mainis seda, et seadusandlust ei ole paljuski üle võetud, aga seal, kus seda on tehtud, mõned ettevõtted ju teevad seda ja teised jällegi osutavad vastuseisu. kas te saaksite meile natukene anda aimu sellest, et et mida teeb artikli kakskümmend üheksa töörühm, et kuidas, kuidas te järelevalvet teostate selle üle, lihtsalt ettevalmistuseks meie kohtumisele? aitäh, kõigepealt, mis puudutab Privacy Shieldi. ma arvan, et tuleb väga selgelt välja öelda, et Privacy Shield sellisena, nagu ta täna eksisteerib, on edusamm võrreldes Safe Harboriga. ameeriklased on seda võtnud tõsiselt, on üsna täieliku rakendamissüsteemi välja töötanud Privacy Shieldi ellurakendamiseks, seda süsteemi varem ei olnud. siis, kui oli meil Safe Harbor, see on juba iseenesest edusamm, selge edusamm võrreldes Safe Harboriga. kuid tõepoolest on veel puudu teatud elemendid, mille osas oleme oma reservatsioone ka väljendanud. ja meie töörühma arvamuses, mis valmis oktoobris, oleme me olnud pragmaatilised. see tähendab seda, et me oleme ameeriklased äh, soovinud asetada dünaamilisse edasiliikumisse, me nägime ette kahe, kaheosalise ajakava. esiteks, äh, esimeses osas meetmed, mida saab kohe kiiresti vastu võtta. eriti meetmed, mis äh, puudutavad tööd, puudutavad B-klubi liikmete nimetamist, ombudspersoni nimetamist, sellega ei ole probleemi, siin ei ole vaja õiguslikku analüüsi läbi viia, siin on lihtsalt vaja otsustada ja meie arvates äh, tegevuskava äh, kavandades, mida me soovime ameeriklaste poolt näha, oleme ühtlasi realistid, sest et see, mida me soovime maikuuks saavutada, see ei olegi kuigi raskesti teostatav ja muus osas me jätkame surve avaldamist, nagu me tegime seda ka Safe Harbori ajal, selleks, et kogu süsteem edasi liiguks. nüüd äh, ametisse nimetamiste osas tundub, et äh, meie soovi on kuulda võetud ameeriklaste poolt, sest et äh, nimetamiste osas on toimumas liikumist, me näeme seda. nii et mul on lootust, et maikuuks tõepoolest on inimesed oma kohtades nime, kohtadele nimetatud ja värvatud, aga kas sellest piisab? arvatavasti mitte ja kui te nüüd küsite, et mida saaks teha selleks, et survet ka edasi avaldada, ma arvan, et Euroopa Parlament võiks kindlasti meid toetada siin ja sisulisi küsimusi esitada, mida, mida meie töörühm on omalt poolt esitanud. kas see kõik on eurooplaste jaoks nüüd hea või halb? mina arvan, et Äh, see, mida eurooplased ja üldisemalt äh, kõik, kes tegelevad and-, isikuandmetega, ma arvan, et meil on vaja jõulist õiguslikku raamistikku ja mis ei sõltuks suvalistest äh, kohtumenetlustest, kus tühistatakse see kord ja täna see ometi nii on. meil on kaks kohtumenetlust vähemalt, mis on koht praegu kohtutes ja te, me ei tea ju, mis nendest välja tuleb see tähendab, et kui meie, meie töörühm on seisukohal, et äh, kui me alustame kaubandusläbirääkimisi suurte riikidega ja kus meil on vaja vastavusstandardit, mis oleks tõesti vettpidav, siis leppigem selles standardis kokku, äh, võtkem õppust äh, Shieldi läbirääkimiste käigust, selleks et me lepiksime kokku, millist tasandit me Euroopas täpselt näha tahame, millist standardit see ei ole mingisugune teaduspõhine arutelu, loomulikult me näeme, et me liigume edasi vaid samm-sammu haaval ja vähehaaval suudame ameeriklased ja mitte ainult ameeriklased, kolmandad riigid viia sellisele garantiide tasemele, mida me eurooplastena näha tahame. aga seni, kuni me ole, jätkame liikumist kolmandate riikidega edasiliikumist, on see positiivne Äh, siiamaani on see strateegia toiminud äh, artikli kakskümmend üheksa töörühmas ja loodetavasti me saame nii ka jätkata. mis nüüd puudutab isikuandmete kaitse üldmäärust? selles osas see laul, mida me kuuleme, pisut selline kartlikud, kartlikud hääled, see ei tule liikmesriikidelt. Need kartlikud hääled tulevad nendelt, kes peavad hakkama täitma äh, määruse nõudeid ja kes ütlevad, et sellel õigusraamistikul äh, see on meie jaoks liiga karm. ma arvan, et see on vale. aga igal juhul me, me peame ära kuulama need hääled, need argumendid ja neile ka vastama. kas nüüd liikmesriigid äh, on nõudeid täitnud, kas nad on ühisel, ühtlustanud oma seisukohad GDPR-i suhtes? ei GDPR näeb jälle üle viiekümne viite äh, siseriikide õigusaktidele, aga see on, see on ainult äh, äh, variant, ei ole vaja rakendada siseriigi seadust selleks, ühe erandiga, see on seotud riiklike ametivõimude pädevusega, sest mis on GDPR-is uus, on kaasotsustamismenetlus mis tähendab seda, et, et siseriiklik repressiivne tegevus peab peab olema ja, ja siis teisest küljest CPD, mis asendab meie artikli kakskümmend üheksa töörühma, kui riiklikud ametivõimud aga seda ei soovi, ei ole vajalik äh, siseriiklik, ei ole vajalikud siseriiklikud õigusaktid selleks, et rakendada GDPR-i. kuid meie töörühm on äh, väga oluliseks pidanud seda, et määruses ette nähtud harmoneerimine tagatakse äh, järgmisel, ka järgmisel perioodil ja sellepärast suunistes äh, oleme rääkinud kõige peamistest mõistetest, mis on uued GDPR-is, selleks, et andmekaitseasutused suud-, saaksid omavahel ühistes seisukohtades kokku leppida et ei juhtuks nii, et keegi hakkaks lahti harutama oma siseriikliku tõlgenduse läbi üldist harmoneerimise eesmärki. ja see on suuniste põhiline eesmärk. ja viimane vastus. kuidas äh, artikli kakskümmend üheksa töörühm ja siseriiklikud asutused äh, saaksid tagada, et et äh, see määrus oleks Euroopa jaoks äh, positiivne ja mitte negatiivne, ma olen veendunud, et see on positiivne, see on õigus, õigusakt, mis võimaldab meil konkurentsi diferentseerimist, kuidas tänu abistamisstrateegia ja vahenditele, mille andmekaitseinspektorid annavad ametivõimude kasutusse liikmesriikides mõnedes liikmesriikides on juba praegu olemas need äh, vahendid, millega aidatakse VKE-sid ja teisi. nii palju kui võimalik, kavatseme need, neid vahendeid, need vahendid viia Euroopa tasandile, selleks et, et neil oleks äh, harmoniseeritud äh, toetamisstrateegia Euroopa Liidu tasandil. ja eesmärgiks on, ma arvan, et andmekaitseasutused saaksidki abistada Euroopa tasandit äh, uue raamistiku väljatöötamisel. ja mis puudutab karistusstrateegiat, on osa äh, neid asutusi, kes tulevad meie juurde ja küsivad, mis siis maikuus saab. kas te hakkate nüüd süstemaatiliselt karistama neid, kes ei täida GDPR-i, kes on maha jäänud ei täida uusi kohustusi, mis on GDPR-iga ette nähtud ja mina olen seda korduvalt öelnud, ütlen ka täna siin, et meie jaoks ei ole tegemist äh, mitte giljotiiniga. me ei, me ei kavatse pärast maikuud rünnata kõiki äh, ja, ja kes ei pea uutest vahenditest kinni, ei. meie arvame, et, äh, et on teatud õppimiskõver, mida, mida mida me näeme uute vahendite kasutamise, kasutusvõtu puhul. aga GDPR-i põhimõtted, vahendid jah, on uued, aga põhimõtted siiski ei ole uued. Need on täpselt samad põhimõtted kui need, mis olid üheksakümne viienda aasta direktiivis. eesmärgipõhisus, proportsionaalsus, neid põhimõtteid me kavatseme kontrollida alates maikuust kaks tuhat kaheksateist, nagu me neid oleme, nagu me neid kontrollime ka täna. Um, aitäh, Isabel, Sofi, väga äh, lühidalt palun, meil ei ole palju aega. jah, üks lause ainult ütlesite, et me peame ikkagi olema mõistlikud äh, jõustamisel kahekümnendast maist. ma paluksin ikkagi arvesse võtta kas seda, et mõned organisatsioonid on teinud jõupingutusi, mis siis, et teised ei ole. minu meelest peaks ikkagi lähenema nii, et need, kes on näidanud, et nad on and-, andnud endast parima, aga lihtsalt ei, ei saanud hakkama, no see on hoopis midagi muud kui see, kui suured ettevõtted, ka minu koduriigis näiteks, lihtsalt ei ole vaevunud investeerima aega ja vahendeid sellesse. Pardon, euh, je crois que en fait j'ai déjà ma arvan, et ma juba vastasin sellele küsimusele tegelikult, see, et siseriiklikud asutused on mõistlikud. eesmärgiks ei ole mitte karistada, eesmärgiks on tagada see, et kõik organisatsioonid viiksid ennast vastavusse. tegemist on lihtsalt GNIL näiteks Prantsusmaal võtab viisteist karitavat otsu-, karistavat otsust vahe, tegelikult kaheksa tuhandest juhtumist. nii et see on tegelikult era, see erakor-, erakorraline heidutusvahend, see ei ole igapäevane reguleerimisvahend. igapäevased vahendid on vastavus, tööriistad, äh, mida me siis pakume kõikidele osapooltele ja loomulikult võtab arvesse jõupingutusi, mida on tehtud või ka mitte tehtud. tahtsin aga juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, võib olla äärmiselt paindlik tööriistade osas ja selle osas, mis, mis, äh, mis on uues üldmääruses uut võrreldes üheksakümne viienda aasta direktiiviga, kui aga tegemist on üldisest põhimõttest mitte kinnipidamisega, mis on olemas juba kakskümmend aastat, siis on hinnang pisut teistsugune. aitäh, Isabel! suur tänu teie panusest täna. ja ütlen kolleegidele seda, et äh, veebruaris äh, lõpeb äh, sinu ametiaeg artikkel kakskümmend üheksa töörühma esimehena ja tahaksin tänada eraldi veel kogu töö eest viimase viie aasta jooksul. Ähm, me oleme teinud head koostööd, nii et suur tänu. suur tänu sulle kui su meeskonnale ja mis puudutab äh, seda tänast ettekannet, siis koordinaatorid oma järgmisel koosolekul arutavad, mis võiksid olla järgmised sammud äh, Privacy Shieldi osas. Äh, küsimus on selles, kas me esitame resolutsiooni ettepaneku ning andmekaitse üldmääruse ähm, osas siis äh, ka me kohtume peagi liikmesriikide parlamentidega selles küsimuses jätkama oma tööd. niisiis, suur tänu veel kord, Isabel, suur tänu kõigile kolleegidele ja nüüd äh, elektrooniline hääletus algab äh, täpselt neli minutit pärast, nii et äh, kell viis. palun hoidke oma hääletuskaardid valmis, see on lihtne hääletus ja algab täpselt kell viis, aitäh! Colleagues, uh, take your seats. We're going to go... kolleegid, palun asuge oma kohtadele. hääletus on elektrooniline. pange oma kaardid valmis. kas on kedagi, kellel ei ole kaarti kaasas? Don't have your card. Indicate now please and we will um... kui teil ei ole kaarti kaasas, siis uh, andke teada, me paneks kirja. kas on keegi, kellel pole kaarti kaasas? okei okay,, that means everyone has got their voting card, so we have no problems. okei okay,, everyone me ei taha, et oleks probleeme, sellepärast üritame need küsimused enne lahendada, nii et tõesti palun, võtke istet, äh, sisestage kaardid masinatesse, kähku kui võimalik, kallid kolleegid. nüüd, kui kõik siin maha istuvad, ma juba tutvustan teemat. üheteistkümnendal jaanuaril koordinaatorid arutasid kahekümnendat detsembri otsust äh, aktiveerida artikkel seitse lõige üks, äh, arvestades olukorda Poolas. tegemist on põhimõttelise otsusega Äh, arvestades, et meil on vaja resolutsiooni, millega pannakse paika Euroopa Parlamendi seisukoht komisjoni otsuse kohta ja resolutsiooni ettepanek on ette valmistatud vastavalt fraktsioonide panustele ja enamus koordinaatoreid on selle heaks kindnud kirjaliku menetlusega. ja andke nüüd teada, kas me võime alustada elektroonilise hääletusega, siin on kodukorda puudutav küsimus. kodukorda puudutav küsimus Öelge palun ka, kes te olete, ma ei tea, kes te olete. E, jah, olen proua Koševska, mul on kodukorda puudutav küsimus komisjoni kodulehel poola keeles. palun pange mikrofon sisse ja teil on maksimaalselt kaks minutit aega, ütleb esimees. aitäh. me hääletame resolutsiooni ettepaneku üle Poola kohta ja komisjoni kodulehel ei ole näiteks poolakeelset äh, versiooni ja reeglid näevad ette, et resolutsioone tõlk-, tuleb tõlkida ametlikesse keeltesse, kas Poola ei ole enam ametlik keel? okei okay. um,, can I just check how many points of order? tahaksin teada, kui palju on neid kodukorda puudutavaid küsimusi, kaks, kas siis on kõik? hästi. härra Juurek, äh, teie saate veel teisena võimaluse ja siis ma vastan mõlemale. aitäh. mis puudutab infot, mida mulle täna kell kolm edastati, sooviksin saada õigustust ja selgitust sellele resolutsioonile, sest isegi kui seda mõned toetavad, ma ei tea, kui palju neid küll on, esimees ütles, et kõik fraktsioonid, aga mis puudutab minu fraktsiooni, siis meie kohe kindlasti ei toeta seda resolutsiooni pole me seda mitte kunagi teinud, aga kui me, kui seda tõesti toetavad mõned fraktsioonid, siis need koordinaatorid võiksid ka selgitada, äh, miks see resolutsioon vastu võeti. ma tahaksin veel kord välja tuua, et see ettepanek, mille komisjon esitles nõukogule, seal on kirjas, et parlament peab vastu võtma oma seisukoha kvalifitseeritud häälteenamusega, nii et tegemist on täiesti tavamenetlusega te-, sellistes olukordades ja ma ei saa nüüd aru, miks me peaksime hääletama täna resolutsiooni üle, mida pole mitte kunagi arutatud ja mille kohta pole keegi ka korralikku selgitust esitanud, nii et ma tahaksin tõesti kõigepealt näha põhjust, miks me seda vastu võtame, siis tahaksin teada, kas kõikide fraktsioonide äh, koordinaatorid toetasid seda, sest minu fraktsioon seda ilmselgelt ei teinud ja kolmandaks tahaksin toonitada, et see kõik mida me siin teeme, ei ole üldse vajalik, sest me lõhestame Euroopat, kui meil on niigi juba komisjoni ettepanek, millest on väga kahju, aga see on nüüd uh, uued süsteemid käima lükanud ja seda enam ma ei saa aru, miks me peame täna hääletama selle resolutsiooni üle ja tahan selle, teha taotluse selle tagasivõtmiseks. aitäh, härra Juurek! ja teine kolleeg Poolast, ma ei näe ta nime. kas on veel kodukorda puudutavaid küsimusi? kui kellelgi veel on, siis ma ei anna ikkagi talle sõna. aa, siiski on, jah. Is the, is this a point of order? kas tegemist on kodukorda puudutava küsimusega? noh, kuulame siis nad kõik ära ja siis vastame korraga, palun. No more than two minutes, please. maksimaalselt kaks minutit. aitäh, härra esimees. ka mina kuulsin täna viisteist null null teie põhjendusi ja üritasin siis äh, päevakorrapunkti number viis all leida seda resolutsiooni, mille üle me peaksime hääletama. resolutsioon kaks tuhat kaheksateist kaks, viis, neli, üks, seda ei ole olemas ja kui seda, sellele klikata, siis siin öeldakse mulle, et this document doesn't exist, seda dokumenti pole olemas. nii et kui ma seda dokumenti ei tunne, siis kuidas ma saan selle üle hääletada? ja peale selle pole ju ka mitte mingit arutelu selle kohta toimunud. okei okay,, thank you, colleagues, I have been hästi, kallid kolleegid, olin tõesti väga heldemeelne ja kuulasin ära kõik kodukorda puudutavad küsimused. rohkem ma ei lase kellelgi sõna võtta. esiteks, kõikidel liikmetel on juurdepääs sellele dokumendile täna kella üheksast hommikul see oli vastuseks härra Voigtile, härra Jurek tõstatas siin ka mitmeid küsimusi lisaks nendele, mis ta ennem tegi. nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, koordinaatorid otsustasid häälte enamusega heaks kiita selle resolutsiooni eelnõu. nii et veel kord siis äh, häälteenamusega, mitte kõik fraktsioonid. tegemist on eelnõuga, mille üle me siis hääletame. arutelu toimub täiskogul, mitte siin, just sellepärast me siin ei aruta, vaid hääletame. tegemist on koordinaatorite otsusega ja tegemist oli siis otsusega, mida toetas enamus. keeleversioonid see on inglise keeles, sellepärast et aega on vähe ja muidugi täiskogu ajaks tõlgitakse see ka poola keelde. selline on praegu olukord ja kui lubate, saame minna edasi hääletusega. nii et läheme nüüd hääletuse juurde. vabandust, rohkem kodukorda puudutavaid küsimusi me ei esita, me hakkame nüüd hääletama. Sorry, I am not getting kuidas ma saan hääletada, kui ma ei tea, mis seal kirjas on, küsib proua Kosjevska. selgitan veel kord äh, ja siis asume hääletama kuna ajakava on nii tihe ja tegemist on eelnõuga, siis saame siiski ingliskeelse versiooni najal oma tööd jätkata ja lõplik tekst tõlgitakse ka poola keelde siis, kui toimub arutelu täiskogul. nii et läheme nüüd hääletuse juurde, hääletus algab. nii et me peaksime hääletama, ilma et me teaks, mille üle me hääletame, kas on nii? Has everyone voted? kas kõik on hääletanud? Aldel on üks hääl üle. kas te saaksite ühe kaardi välja võtta? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, üheksa vastu. erapooletuid ei ole. aitäh, kallid kolleegid, sellega on hääletus läbi. ja vastuvõtmisele läheb see resolutsioon siis esimesel täiskogu nädalal veebruarikuus. kallid kolleegid, seitseteist kümme jätkame Dear colleagues, um, we are now going to... kallid kolleegid, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, tegemist on väga huvitava punktiga. kui kolleegid saavad siia jääda, siis palun seda teha, sest tegemist on väga huvitava punktiga. oleksin teile tänulik. meil on siin uus kandidaat Europoli juhi ametipostile. kui te ei soovi siia jääda, siis palun lahkuge tasakesi. nii et kallid kolleegid, siinkohal on meil siin välja valitud kandidaat Catherine de Boll ja nõukogu valis selle välja, selle pakkus siis äh, Need kandidaadid äh, pakkus siis välja juhatav nõukogu ja oktoobrikuus äh, libe komisjon otsustas vastavalt Europoli määrusele kutsuda siis välja valitud kandidaat avalikule kuulamisele meie komisjoni ette. nii et tere tulemast, proua De Boll ja enne, kui me alustame kuulamisega, tahaksin koordinaatoritega kokku lepitud menetlust teile meelde tuletada. kõigepealt kümneminutiline ettekanne kandidaadi poolt, selle teeb siis proua De Boll. pärast seda toimub esimene küsimuste voor, kus küsimusi esitavad koordinaatorid ja ka muud liikmed. siis anname kandidaadile võimaluse vastata ja kui võimalik, korraldame veel ka teise küsimuste vooru või kui see on vajalik nii et tere tulemast, proua De Paul, esimest korda siis meie komisjoni ette ja kui kolleegid on valmis kuulama, siis kuulaksime teid umbes kümme minutit ja siis äh, esitame küsimusi. tere tulemast, proua De Paul, palun. Thank you, Mr President, for introducing me. aitäh esimees, mind äh, tutvustamast, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. Europoli direktori kohale kandideerinuna on mul väga hea meel, et kutsusite mind siia selleks, et ma saaksin ennast esitleda ja esitleda teile ka oma arvamust Euroopa julgeoleku ja Europoli rolli kohta. kas te võiksite näidata esimest slaidi, ütleb kõneleja Libe takes full responsibility for the <laughs> Libe komisjon vastutab nüüd selle eest. aga siin ta on. ma esitlen siis äh, oma mõtteid turvalisema Euroopa ja Euroopa rolli kohta. Need pildid siin näitavad neid pädevusi, millesse mina usun ja tegelikult äh, kõik õiguskaitseorganite juhid peaksid sedasama tegema nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. minu selja taga on äh, pikk karjäär, olen jurist, äh, töötasin Belgia politseis kõigepealt kohalikul tasandil ja hiljem siis föderaalpolitseis. Te näete siin ka kõige tähtsamaid tegevusvaldkondi politseijuhina ja ka tulevase Europoli juhina. inimõigustest kinnipidamine, demokraatlikest väärtustest kinnipidamine ja ka õigusriigi põhimõtted on need, millest tuleb kinni pidada kogu aeg. veel üks küsimus, mis on väga tähtis, tuleb ka poliitilist äh, tasandit tunnustada, tuleb äh, hästi kohelda nii oma töötajaid kui ka kodanikke mina leian, et õiguskaitseorganid peavad kinni pidama e-, kõikide erinevate institutsioonide rollidest, tuleb tegeleda uute tehnoloogiatega, koolitusega, investeerida uute tehnoloogiasse, see on äh, nii politsei kui ka õiguskaitseorganite jaoks kõige tähtsamad valdkonnad. järgmisel slaidil näete, millised on minu arvates julgeolekuriskid, mis on Europoli prioriteedid ja mida mina arvan, kuidas Europoli tuleks edasi arendada. Äh, kuriteod ja terrorism on väga komplekssed ohud ja viimane Eurobaromeetri uuring näitab, et kuriteod jäävad äh, Euroopa kodanike jaoks üheks kõige suuremaks murepunktiks. ja Euroopa Liidu kodanikud on ka aru saanud, et küberkuritegevus on suureks probleemiks. siin on äh, tõus kaheksakümnelt protsendilt kaheksakümne kuuele protsendile. peale selle see uuring näitab ka, et Euroopa Liidu kodanikud soovivad olla rohkem kaasatud informatsioonivahetusse erinevate liikmesriikide vahel ja et seda infot tuleks jagada just kuritegude ja terrorismi küsimustes. tegemist on hea arenguga, aga me peaksime siiski äh, Äh, mõtleme ka, mis on selle poolehoiu taga. Europol ja õiguskaitseorganid peavad äh, sammu pidama arengutega ohud Euroopale jäävad, need ohud ka muutuvad, just sellepärast peab Europol olema valmis tulevikuks ja peab mõtlema äh, kaugemale. praegusest hetkest tuleb leida uusi lahendusi vastamaks kuritegudele ja terrorismile. järgmine slaid, palun. tagamaks seda, et Europol saab Äh, nende ülesannetega hakkama, tuleks mõelda, millises suunas peaks Europol liikuma. Europol on tugev, kaasaegne ja usaldusväärne institutsioon ja partner. suur tänu äh, härra äh, Brainwrighti, et ta on Europolist loonud kaasaegse õiguskaitseorgani oma tänasel kujul ja minu äh, ülesandeks on siis seda organisatsiooni edasi arendada ja hoolitseda selle eest, et ta vastab oma klientide soovidele ja vajadustele. ja sellepärast ma keskendungi just Europoli kõige tähtsamatele klientidele ja need minu arvates on just liikmesriikide mured ja vajadused. Europol peaks pöörama rohkem tähelepanu liikmesriikide muredele ja vajadustele. Europol peaks toetama liikmesriike, nii nagu see ka määruses kirjas ja Europol peaks ka aru saama, mida tema klientidel on vaja, peab seda hindama ja Europolist peaks saama siis nii-öelda õppiv organisatsioon. me peame äh, liikmesriikide vajadusi katma, just operatiivseid vajadusi, see on tähtis. ja meil tuleb leida siis tasakaal Euroopa Liidu poliitikate ja liikmesriikide õiguskaitseorganite prioriteetide vahel. teiseks prioriteediks on informatsioonihalduse parandamine. seda tuleb teha siis innovatsiooni ja tuleviku vaatamise kaudu miks sest äh, see on Europoli jaoks kõige tähtsam. Europol peab olema võimeline analüüsima kogu infot, mis ta saab, peab seda ja peab ka uut tulevast informatsiooni äh, haldama, näiteks mida saadakse droonidelt ja muudelt uude, uue tehnoloogia vahenditelt. seega tuleb tõesti kohaneda uue olukorra ja uute vahenditega, äh, toetamaks siis liikmesriike nende uuringutöös, siis digitaalne revolutsioon toimub. Europol peab äh, nende muudatustega kaasas käima ja peab siis olema võimeline ka tulevikku ette nägema. ja siin jällegi tuleb arvestada andmekaitsega ning äh, inim- ja põhiõigustega. ja kolmandaks, äh, kas Europol saab selle kõigega ise hakkama? ei, see on täiesti võimatu Europol tule, Europolil tuleb teha koostööd oma partneritega, teiste ametitega, nii et selline ametitevaheline koostöö on turvalisuse tagamiseks tähtis. selleks, et me oleksime võimelised neid prioriteete täitma, peab äh, Europol olema äh, äh, šokkidele vastupanuvõimeline ja sellepärast tuleb vastata ohtudele Euroopa turvalisusele, mis tähendab seda, et Europol peaks olema dünaamiline, peaks olema võimeline kiiresti äh, mõistma neid uusi ohtusid ja andma kiiresti vajalikku abi siis liikmesriikidele ning samamoodi peaks olema proaktiivne ja suunatud äh, tulevikku me peaksime vaatama, millised on uued ohud, mis tulenevad kuritegudest ja terrorismist, milline on nende uute ohtude mõju, kuidas õiguskaitseorganid peaksid ennast tulevastele ohtudele ette valmistama ja kuidas anda siis nõu ka siis poliitikutele ja otsustajatele selleks, et vastata nendele uutedele ohtudele. meil on vaja nii poliitilist korralikku taustapulti eh, mõista, kui ka üleüldiselt kriisi puhul õiguskaitseorganid ei osanud olukorda ette näha, pigem vastasid juba toimunule ja mitte keegi ei mõelnud selle peale, kuidas näiteks kuritegelikud rühmitused lapsi ära kasutasid. me oleksime pidanud seda ette nägema kas Europol oleks selleks võimeline? mina usun küll. meil on väga tugev määrus, infovahetuse kanal Sienna, meil on väga tugev andmekaitse määrus, meil on terrorismivastase võitluse keskus, tegeleme ka äh, rändeküsimustega, organiseeritud kuritegevusega, meil on ka kakskümmend seitse liikuvat äh, ametnikku meil on äh, vaja nüüd aga vahendeid selleks, et oma tööga jätkata, meil tuleks siia kaheksasaja töötaja. tänu teile oli meil võimalik äh, nii suureks organisatsiooniks äh, kasvada ja tänu sellele euro ekspertidega tegemist on hästi äh, lõimunud organisatsiooniga, heade suhetega organisatsiooniga, mis peaks andma veelgi paremaid teenuseid liikmesriike. Europol peaks olema hea ja usaldusväärne partner liikmesriikidele võitluses kuritegevuse ja terrorismiga me peame välja töötama võrgustikke, looma sildu ja olema ka partneriks komisjonile, nõukogule, parlamendile ja teistele Euroopa Liidu ametitele ja agentuuridele. olen alati valmis teiega koostöös tegema ja loodan, et saan Haagis peakorteris teid ka juba varsti vastu võtta. aitäh, kallid kolleegid, kõnelejate nimekirjas on siin ka koordinaatorite asendajaid. Muchas gracias, señor presidente y.... Te olete kandidaat Euroopa Liidu tegevdirektori ametikohale. tahaksin teid kõigepealt tänada väga selgesõnalise sissejuhatuse eest. Teie elukäik on muljetavaldav lõime me parlamentaarse kontrollirühma, siia kuuluvad Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajad. tegid õigusloomelise algatuse, mis puudutas koostalitusvõimet. ja sellega kaasnevad kaks määruse ettepaneku kontekstis. mis on teie ideed siinkohal? Te juba, juba mainisite seda mööda minnes, aga arvestades küberkuritegevuse ohtu ja ma mõtlen siinkohal äh, Euroopa Komisjoni avaldust äh, septembrikuus äh, küber- ja ma mõtlen siinkohal Euroopa Komisjoni avaldust septembrikuus küberjulgeoleku kohta. kuidas parandada võitlust küberkuritegevusega? samas oleme teadlikud sellest, et tahaksin nüüd arvestades teie tausta, et te olete Belgia politseis töötanud ja ma andmisega, aga arvestades Belgia kogemust, mis on kõige olulisemad õppetunnid, mida olete õppinud võitluses terrorismiga? mida tahaksite endaga ka-? mis oleks teie vastus, kui te nüüd näeksite, et mõnes liikmesriigis, mõnes sektoris, eriti tundlikus sektoris ja see on ka tegelikult küsimus äh,, ühes liikmesriigis oli kohutav kuritegu, Daphne Caruana Galicia mõrv ja Europol äh, ka hiljuti kaasati uurimisse, see oli õige, perekonna esindajad on öelnud, et Europol ja teised ametid on tegelikult, on tegelikult, äh, ei ole oma tööd teinud, sest et äh, materiaalsed tõendid on olemas, kuid rühmitusega kuidas, kuidas kommenteerite Europoli osalust uurimisel, proua Stevens? aitäh, esimees, tere tulemast, äh, proua de Mol-, Poll, mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja aitäh teie panuse ja visiooni eest ja suurepärase ülevaate eest äh, Europoli tuleviku kohta. mul on kaks küsimust, mis puudutavad elektroonilist kommunikatsiooni. Europol realiseerumise vastu. mida teie ütlete selle kriitika kohta, et meie ei saa sekkuda erapartnerite tegevusse? teiseks äh, kas teiega arvate, et see ei ole õiguskaitseorganite töö? siis ähm, meil on siin ka oma ja et me saaksime siis ühendada siin just liikmesriiki, nii need liikmesriigid, äh, mis äh, saaksid siis meilt abi selleks, et äh, näiteks Whatsappi sõnumeid uurida, kas sellisest ühisest lähenemisest oleks kasu, mida teie arvate sellisest algatust ja kas te tõesti arvate siiski ka terrorismi puudutav küsimus ja sellepärast tahtsin selle esindada. Uh, the... suur tänu kuue rohe, roheliste nimel härra Terri Kabras, proua Sargentini asemel. Cecilia Wikström, ma tõesti palun andestust. jah, siin ma olen Belgia kolleegide vahel siin. siin on täna nii palju belglasi. suur tänu, proua De Boll, tema väga, teie väga sisuka sõnavõtu eest, väga värskendav kord ikkagi kuulda väga selgeid sõnu selle väga keeruka tuleviku kohta, mis meie ees seisab Europolis. me kõik teame, et Euroopa koostöö on otsustava tähtsusega terrorismivastases võitluses ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. me teame ka, et Europolil on täna selge mandaat ja veelgi selgem tulevikus. küberjulgeolekukeskus, terrorismivastase võitluse keskus aga lisaks sellele, milline võiks olla järgmine areng teie meelest? Te, ma nägin ka selgelt teie panust tõhustatud koostöösse liikmesriikide vahel, ma pean seda väga oluliseks ja hindan kõrgelt, ei ole saladus, et minu fraktsioon, ALDE, toetab seda tüüpi äh, info jagamist ja me oleme alati rõhutanud, et võib-olla see peaks olema isegi kohustuslik paljudel juhtudel, selleks, et oleks üks infokogum, mida kõik saaksid kasutada ja jagada, selle asemel, et oleks kakskümmend kaheksa erinevat infokogumit. kuidas saaks parandada äh, kvaliteeti samas, mida, info puhul, mida liikmesriigid edastavad, sest me teame, et ennetustegevuses ja uurimistegevuses ja kuritegevuse vastu võitlemises äh, on liikmedriikide poolt antav info sageli väga halva kvaliteediga. ja ma arvan, et siin on juba päris palju küsimusi, rohkem ma ei küsiks ja soovin teile igati edu lähipäeviks. Uh, uh, suur tänu, Cecilia. meil on siin kolm äh, kogenud Belgia parlamendisaadikut ja loomulikult nad saavad sõna, millal iganes nad soovivad. viis, ütlevad nad, jah. muidugi jah, on neid viis. alati näete, selline ebaproportsionaalne, selline fännklubi on siia kokku tulnud. nüüd härra Teri Kavras. tänan, esimees. ma, ma ei julgeks kuidagi kõnelejate nimekirja hakata lahti arutama. see muidugi minu sõber, sõber pidi enne mind sõna saama. proua Poll, De Poll, õnnitlused. minu fraktsioon Rohelised ja Euro-, EFA on, tunneb head meelt teie valimise üle. hetkel on mul ainult üks küsimus. Te mainisite austust läbipaistvuse vastu kui oma töö eesmärki. ma arvan, et on avalikult teada, et on liikmesriike, kes ei vaheta informatsiooni Europoliga või vähemalt mitte piisavalt. ja et oleks hea, kui me hakkaksime neid nimetama. kuidas Europol kavatseb läbipaistvust suurendada. kas Europol hakkab osutama liikmesriikidele, kes võiksid rohkem ära teha, veenmaks neid panustama. tänan väga. suur tänu ja nüüd teised sõnasoovijad rangelt selles järjekorras, kus taotlused esitati, kõigepealt härra Michel tänan väga. minu poolt ka üks küsimus. milline saab olema see manöör, siin nüüd äh, reaktsioon proua Gomese sõnavõtule, ma ei jaga täiesti tema arusaamist sellest, mis on teie roll, ehk siis mina tahaksin teada, kas teie arvates peate te kinni seotud sellega küll, aga nende prioriteetidega, mida tahate ellu viia mõned meist on siin parlamentaarse uurimiskomisjoni liikmed, Panama suurepäraselt siin ka tutvustasite. suur tänu ja nüüd härra Coelho. suur tänu, suhted Europoli peadirektori Euroopa Parlamendi ja eelkõige meie komisjoni vahel. proua De Bolle, Europoli roll, Europoli roll väga tähtis, lisaks tuleb tagada infovahetus. olen korduvalt öelnud, mitte rohkem informatsiooni ei ole meil vaja, vaid paremat informatsiooni. me oleme nüüd Schengeni infosüsteemi reformimas. parlament on toetanud äh, täiendavat ligipääsu Europolile, lisaks me tahame, et Europoli teavitataks igasugustest äh, ja ühtlasi lisandväärtuse pakkujana politseile liikmesriikides. kuidas näete Europoli rolli, mis puudutab ligipääsu Euroopa Liidu infosüsteemidele? suur tänu, härra Coelho ja nüüd härra Lopes Aguilar. täna, tere õhtut! lünka, mis vajavad täita, täitmist ja veel üks küsimus, nagu te kõik teate, Hiina eelmisel aastal sõlmis lepingu küberkurjas, et äh, väga suur küberspionaaž Lääne-Euroopa liikmesriikides toimub. nii et äh, mida teie sellest arvate, kuidas te sellesse suhtusite ja kas te tõesti arvate, et, äh, et meil tõesti on võimalik siis Hiinas siis ka ametnikud Europoli tuua tulevikus? suur tänu, härra esimees ma ei hakka siin äh, Belgiana natsionalismi teemat kommenteerima, kuid siiski ma olen väga uhke, et meil on äh, selline Belgia kandidaat meie ees, nii tahaksin äh, juhtida tähelepanu tema eeskujulikule professionaalsele tegevusele, elukäigule ja ka tema mõtlemine minu arvates on täiesti puutumatu julgeolekualasest paindumatusest, vaid pigem on ta väga professionaalne, keskendunud väärtustest kinnipidamisele. mul on kaks küsimust teemade üle, mida avalikkus laialt arutab hetkel. on tead-, on noored ja rühmitused, kes samastavad rände ja terrorismi probleemid. ja minu küsimus teile Europoli juhina oleks, kuidas teha vahet neil kahel asjal ja samas võtta meetmeid, mis äh, oleks vajalikud, kui oleks seda tõesti vaja teha. ja teiseks, väga palju räägitakse noortest äh, džihadistidest, lastest, kes tulevad tagasi Iraagist, Süüriast. siiani on kõik liikmesriigid võtnud omaenda meetmeid selles osas. kas te leiaksid, leiate, et Europol võiks siinkohal olla abiks? toetada liikmesriike nende tegevuses, tänan. tõesti soovime teile palju edu. Mm, tõepoolest väga palju neid teemasid, millega te olete tegelikult Belgia föderaalse politsei juht olnud ja äh, Belgia on oluline roll